Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. kallid kolleegid, daamid ja härrad, nagu te näete, meie mõte kümme minutit hiljem alustada, mitte kell kolm täpselt, vaid kümme-viisteist minutit hiljem oli suurepärane mõte sest nüüdseks on siia saabunud väga palju kolleege ja ma võin teile juba ametlikult öelda, et kell kolm ei olnud siin saalis küll rohkem kui viis rahvasaadikut. suur tänu tulemast! tegemist on meie parlamentaarse töö esimese päevaga pärast suvepuhkust, meil on palju teha. peame mõtlema kuulamiste peale, volinike kandidaatide kuulamiste peale Euroopa Komisjoni jaoks. me oleme ette valmistamas ka kohtumisi praeguste äh, volinikega, Nelli Kruusiga, härra Oettingeriga. ja ka teistega ning me otse loomulikult äh, tahame nüüd siis ette valmistada nii oma komisjoni tööd kui ka kuulamisi. kuulamistega teeme me algust septembri lõpus, järgmisel nädalal ITRE komisjon edastab kolm küsimust igale volinikule, kelle portfellis on siis meie komisjoni äh, pädevusvaldkond, need on kindlasti kolm, kui isegi mitte neli ja kaheksandal septembril peaksime me saama siis nimekirja kõikidest volinike kandidaatidest ja ka nende portfellidest, seda siis järgmisel esmaspäeval ja tuleb see info siis härra Junckerilt ja siis hakkame ülejäänud edasi ette valmistama. nüüd aga käed on meil tööd täis, nii et teeme lühidalt kogu info teie puhkuste kohta, seda võite te mitteametlikult üksteisele edasi anda pärast koosolekut. Läheme nüüd päevakorra kinnitamise juurde. see on teile teie kaustades laiali jagatud. kui teil ei ole pretensioone või kommentaare, siis võime me lihtsalt päevakorra kinnitada. arvestage, et päevakorrapunkt number kuusteist on muud küsimused, nii et sinna alla võite alati midagi tõstatada. päevakorrapunkt number kaks, protokolli kinnitamine. meil toimus asutav koosoleku, komisjoni koosolek seitsmendal juulil kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. kui keegi selle kohta kommentaare ei soovi esitada, see protokoll on teile edastatud teie kaustas siis me kinnitame ka selle protokolli, ei ole kommentaare, nii et kinnitatud, päevakorrapunkt number kolm, juhataja teadaanded. koordinaatorite koosolekut ei toimu täna. päevakorrapunkt number viisteist, ÜRO kliimamuutuste konverents kaks tuhat neliteist, COP kakskümmend Liimas, Peruus esimesest kuni kaheteistkümnenda detsembrini kaks tuhat neliteist. selle päevakorrapunkti tõstsime me täna pärastlõunale pärast päevakorrapunkti number kuus, nii et viimaseks äh, punktiks, kuna koordinaatorite koosolekut ei toimu. nii et meie arutelud kliimamuutuste konverentsi üle, meie arvamus selles küsimuses, seda arutame täna. arvamuse peame esitama Keskkonnakomisjonile, sest vastutavaks komisjoniks on Keskkonnakomisjon ja arutelu toimub siis täna. nüüd päevakorrapunkt number neli, Euroopa Liidu kahe tuhande viieteistkümnenda aasta üldeelarve, kõik jaod lubage mul selles küsimuse kohta paar sõna kohe alguses öelda. kõigepealt menetlus. nagu te teate, muudatuste tegemise tähtaeg eelarveridade kohta möödus üheksateistkümnendal augustil kaks tuhat neliteist meie komisjoni jaoks ja kokku tehti sada kuuskümmend üks muudatusettepanekut. mul oli olla ka au selles küsimuses raportööriks tegemist on tõesti väga auväärse ülesandega, kui sulle usaldatakse selline vastutus kogu komisjoni ja koordinaatorite käest ja ma tõesti tänan kõiki väärtuslike muudatusettepanekute ja tehtud töö eest. see raport tuli kokku panna suvepuhkuse ajal, aga mulle tundub, et saime sellega hakkama. ma toetan suuremat osa teie muudatusettepanekutest raportöörina. tegelikult äh, valmistasin ma ka ise ette üheksakümmend neli muudatusettepanekut, mis sarnanevad teie üheksakümne nelja muudatusettepanekuga. nii, nüüd siis aga äh, eelarveresolutsiooni raporti sisu. nagu ma ütlesin, juulikuus ma veel uskusin, et nõukogu komisjoni kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kärbet ei ole õigustatud ma arvan, et see on kõige tähtsam avaldus minu raportis, min-, mulle tõesti valmistavad muret need nõukogu ettepanekud teha komisjoni kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve projektis neid olulisi kärpeid, mis puudutavad selliseid valdkondi nagu infrastruktuur, VKE-d, energeetika, teadusuuringud, innovatsioon. meil on puudu tegelikult juba praegu Euroopa Liidu eelarves rahast selleks, et teha makseid ja olukord võib veelgi halveneda. mitmeaastased programmid nagu Horisont kaks tuhat kakskümmend, COSME ja Euroopa ühendamise rahastu on elutähtsad selleks, et me saavutaksime Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke see strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend on meie jaoks kõige tähtsam, see võeti vastu neli aastat tagasi, kahe tuhande kümnendal aastal. praegusel hetkel strateegia on ikka veel stardipakkudel ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tuleks meil tõesti tagada kõik meetmed selleks, et selle strateegiaga edasi minna suurem koostöö Euroopa Liidu liikmesriikide ja piirkondade vahel ning ka Euroopa Liidu institutsioonide vahel on ülivajalik. toon ka ühe konkreetse näite. innovatsiooni ja tehnoloogia instituut, me tunneme ennast vastutavana selle instituudi ees, sest Euroopa Parlament otsustas koos nõukoguga selle institutsiooni luua samamoodi nagu ka täidesaatvad ametid, ka nemad peavad saama võimalikult palju vahendeid selleks, et nad saaksid oma ülesandeid täita ning praegusel hetkel ei ole see võimalik. olen nüüd teinud lühikese sissejuhatuse ja sooviksin nüüd, et meie variraportöörid ning ka koordinaatorid kui te soovite nüüd sõna saada, siis teil on selleks võimalus, kuid tehke palun lühidalt, maksimaalselt kaks minutit, sest meil ei ole väga palju aega, kuna oleme ajast juba maha jäänud. ja hiljem siis veel huvitatud liikmed võivad samamoodi sõna võtta minutiks ja öelda oma arvamuse selle raporti kohta. alustagem aruteludega Rahvapartei, kas Rahvaparteist on keegi kohal, kes sooviks midagi öelda? härra Eeler, palun. mina ei soovi midagi nendele tähtsatele avaldustele juurde lisada. tahtsin lihtsalt öelda seda, et mis puudutab mitmeaastaseid programme. alarahastamise puhul ei ta-, ei, ei ole probleemiks mitte ainult see, et nad on alarahastatud, vaid meil on probleemiks ka see, et neid projekte lükatakse kogu aeg edasi ja nad muutuvad järjest kallimaks. seda näitas Galileo, seda näitas Cosme programm ja veel hullemini tuli see välja ITER-i projekti puhul, nii et äh, selle eelarve majandamine tähendab seda, et me lükkame kogu aeg programme edasi ja nad muutuvad üha kallimaks ja meil tuleb üha rohkem nende peale hiljem kulutada. just sellepärast ma palun, et kui me vaatame nüüd kahe tuhande viieteistkümnendat aastat, siis me ei vaataks mitte ainult selle aasta eelarvet, vaid mõtleksime ka selle peale, kui palju lisakulusid on tekkinud sellepärast, et meie eelarve on olnud alati alarahastatud mitmeaastate proje-, projektide ja programmide puhul see, mida ma praegusel hetkel ütlesin, on tõesti tõsi ja kõige suurem probleem ongi just sellega. ja ma arvan, et see peaks olema ka meie koostöö aluseks eelarve kontrollikomisjoniga. me ei peaks mitte siin ainult vaatama eelarvet, mis on meie pädevuses, vaid mõtlema ka selle peale, mida saaks eelarve kontrollikomisjon teha ja eelarve kontrollikomisjonile ka infot nii-öelda ette sööta näiteks ITER-i puhul me teame, et tegemist oli ähm, kolmekohalise miljoni numbriga ja me teame, et need programmid tihti äh, viibivad, seal töö katkestatakse täielikult äh, just sellepärast, et tegemist on alarahastusega. aitäh, kallis kolleeg, kas keegi sotsiaal- teistest äh, fraktsioonidest. härra Roil, palun. ta ei ole küll teisest fraktsioonist, aga siiski, palun. ei, ei, tõesti mitte teisest fraktsioonist ma pole, ütleb härra Roil ka mina tahaksin lihtsalt toetada seda, mida härra esimees juba ütles, ma arvan, et on väga tähtis, et tööstuskomisjon on see komisjon, mis tegeleb ka teadusuuringutega ja ütleb, et me ei ole nende arengutega nõus. ja et poliitiliselt läheme me täiesti vales suunas, me oleme äh, viimastel kuudel söögi alla ja söögi peale kuulnud kõikidelt jõududelt, et me peame majanduskasvu toetama, töökohti looma ja mida siin nüüd välja pakutakse, mitte midagi muud kui seda, et hakkame olukorda lahendama raha aknast välja loopimisega. ei, kõige tähtsam on ikkagi see, et me raha kasutaksime õigel kohal, aga mitte nii, nagu seda praegu arutatakse. meil tuleb tõesti teadus ja poliitikat ja uurimispoliitikat toetada ja nende ra programmide rahastamist ei saa lõpetada või katkestada. Kristjan Eeler ütles väga selgelt, millised on need tagajärjed, nende valede ähm, otsuste tagajärjed ja tõesti, härra esimees, ma arvan, et ähm, meie peaksime toetama sellist lähenemist ning seda siis ka kolleegidele ütlema ja ütlema, et ka nemad meid toetaksid aitäh, härra Tamburano, palun. presidente, kolleegi, noi riteniamo fondamentali. kolleegid, me arvame, et tähtis on see, et eh, innovatsioonile ja teadusuuringutele ette nähtud rahasid ei vähendataks. Euroopale on see oluline, me ei tohi niisuguseid aspekte ohvriks tuua kui me räägime kasinuspoliitikast, siis peame mõtlema ka sellele, kuidas töökohti luua. me ei saa lihtsalt ähm, rahastamist vähendada. üldiselt oleme raportööri kommentaaride ja arvamuse poolt seoses eelarvega. aga meile teevad muret need eelarvejaod, mis puudutavad tuumaenergiat, fossiilkütuseid, ähm, relvastust. meil on nüüd üksteist sõnasoovi, järgmine kõneleja on härra Sorino, palun. ta on koordinaator, palun. härra esimees sotsiaaldemokraatide nimel tahaksin samuti väljendada oma muret. selle üle, et eelnimetatud eelarvejagudele ei ole jätkunud vahendeid. eelarvet on vähendatud peaaegu kahe protsendi võrra kuigi äh, kaheksa koma kuus protsenti äh, peaks minema äh, vahendeid rohkem projektidele, millest siin esimees juba rääkis. olukord on vastuoluline. ja see on ka vastuolus kõige sellega, mida me oleme kuulnud sel nädalal. kutsuti üles majanduskasvu tagama ja töökohti looma, aga kuidas seda teha? eelarvekärped on täielikus vastuolus kõigi nende sõnavõttudega, mida me oleme kuulnud komisjoni presidendilt Junckerilt. ta on rääkinud Euroopa majanduse taaskäivitamisest ja uuest tööstusest, teadusuuringutest, uuest energiast, rakendusuuringutest eriti. minu meelest tema sõnad ja teod ei lähe kokku ja selle eest tuleb hiljem äh, väga kallist hinda ma-, äh, maksta. järgmine koordinaator, palun. härra Sikiotis. Θα μιλήσει ο συνάδελφος μου από την ΚΟΕ, εκ μέρους της ΚΟΕ, Ζωάο Φερέιρ. Μα tahaksin pigem kuue nimel kolleegile sõna anda suur aitäh, esimees, kui te tõesti lubate, ma ainult võtaksin teilt kakskümmend sekundit. mul on kolm äh, põhipunkti, millest tahaksin rääkida, kõigepealt äh, jagame neid, äh, neid murepunkte, millest räägiti ka nõukogus, olukord on täiesti lubamatu, eelarveprojekt on näljaprojekt ja nüüd küsime, kuidas on võimalik üldse sellist eelarvet täita, mis on vastu võetud? nõukogu tegi ettepaneku üldiselt kõiki jagusid vähendada, kas ei ole vastuvõetav? me ei saa nõustuda nende eelarvemuudatustega. räägime kõigepealt Horisont kaks tuhat kakskümmend programmist. vaatamata lubatud kasvule, on olukord siiski paljudes riikides äh, kurb. Äh, vahendid on ammendatud, meil on vaja rohkem kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia äh, puhul ka ühtekuuluvusprojektidesse raha paigutada sellise mm, eelarvejao rahastamine on täiesti ebapiisav. me peame ühtekuuluvuselemendi peale mõtlema horisondis kaks tuhat kakskümmend. me tahame, et vahendeid suurendataks selle projekti jaoks oluliselt. samuti on vaja palju rohkem äh, raha VKE-dele. me oleme kuulnud siin kõnesid ja sõnavõtte, aga VKE-del ei ole jätkuvalt piisavalt ligipääsu ühenduse vahenditele me peame VKE-sid puudutavaid eelarveridu tugevdama, me peame tagama selle, et ka VKE-d saaksid vahendeid investeeringuteks, et nad saaksid laenu võtta. esimees, te olete hääletusnimekirjas teinud ettepaneku ähm, kõik need ähm, muudatusettepanekud tagasi lükata ja me nõustume sellega. järgmiseks härra Turmes, Rohelised Äh, suur tänu. kõigepealt äh, loodetavasti oli kõigil ilus suvepuhkus. kõnelen härra Prüdikoferi nimel, tema oli meie variraportöör ja oleme täiesti äh, solidaarsed kõigi parlamentääridega, sest me peame tõesti nõukogule nüüd vastu astuma. meie parlamendina peame välja töötama ühtse seisukoha eelarve suhtes. teiseks Ähm, tahan toetada ka mõtet äh, anda abi VKE-dele. Äh, kosme puhul lubati kolme miljardit äh, kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani, aga kahe tuhande neljateistkümnendaks, viieteistkümnendaks aastaks on, on eraldised vähemad kui lubatud loodetavasti suudame läbi suruda kosme eelarve suurendamise. edasi energiaprojektid. viimastel päevadel oleme näinud seda mängu, mis toimub härra Putiniga. energiatõhusus, taastuvenergia on muutunud meie jaoks palju tähtsamaks kui kunagi varem ja seetõttu loodetavasti ähm, suurendatakse vahendeid energiatõhususprojektidele ja veel Galileo ja ITER, need niinimetatud äh, erakorralised projektid, valged elevantid, ma ei tea, analüü-, on siin, siin on analüüsitud, et et, äh, et niisugused projektid võivad majanduskasvu luua, kuid Galileo on siin jällegi tagasi langenud, võib-olla kolleegid mäletavad, et kümme aastat tagasi müüdi meile Galileod kui ähm, erasektori projekti, millel oli vaja avaliku sektori poliitilist tuge, aga mitte vahendeid avalikust sektorist. ja nüüd, kuidas saada see projekt õigele orbiidile? teine äh, valge elevant on ITER. Ähm, see projekti kestus pidi olema viiskümmend aastat. no tuhande üheksasaja viiekümnendal aastal juba räägiti, et kahe tuhandendal aastal hakatakse eh, nullist energiat tootma, aga näete, eh, praegu oleme kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve juures ja näete, mis on eh, toimunud. parimad ajud Euroopas on rääkinud meile energiatõhususe tõstmisest, aga sellega ei ole tegeldud. härra Peterson, palun, kallid kolleegid, piirduge ühe minutiga, sest mul on veel kümme minuti äh,, kümme sõnavõtusoovi äh.. väga ebaõige. kõikide teiste, äh, teiste kõnelejatega võrreldes. ei, ei, ütleb esimees, kõigepealt said sõna ju variraportöörid ja koordinaatorid, nemad said kaheks minutiks sõna, ma juba ütlesin seda. ja teised saavad ühe minuti sõna, palun. ma teen väga lühidalt ALDES jagame mitmeid seisukohti, millest siin juba on räägitud, jagame ka seda analüüsi kõigi nende raskuste kohta, mis meie ees seisavad. ALDE hääletab selle poolt, et eelarve taastataks endisel kujul. see on eluliselt tähtis meie jaoks ja ootame, millised diskussioonid meil siis edasi seisavad ees. tänan proua Krostet. härra esimees. mida küll öelda, kui ühest küljest lubatakse meile majanduskasvu ja siis vähendatakse eelarvet, mis või, äh, äh, aitaks võimaldada meil majakasvu, majanduskasvu saavutada milline on meie investorite potentsiaal Euroopa Liidus? me peame hädavajalikuks toetada kõigepealt VKE-sid, siin ei ole midagi vaielda. samuti ei tohi äh, ohverdada energiaprojekte. praegu on väga tähtis see, et äh, eelarve jääks selliseks, nagu me soovime. Äh, muidu ei ole meie poliitikal ja sõnadel ühtsust, me kaotame oma usaldusväärsuse. härra Henkel, palun. As to my knowledge all the minu teada on kõik kõik valitsusjuhid ja riigipead lubanud äh, teatud äh, protsendi määra, äh, et kul-, mil-, mida nad lubasid kulutada teadusuuringutele ja on ainult mõned üksikud riigid, kes seda ka tõepoolest teevad. nii et see illustreerib seda, et paljudes liikmesriikides alafinantseeritakse selliseid valdkondi. see väljendub ka meie raportis, kus kutsutakse üles liikmesriikide valitsusi oma lubadusi täitma. härra Tošenovski. aitäh. nagu just kuulsime, siis me teame, et eelarve olukord on alati väga keerukas, kunagi ei ole piisavalt vahendeid, kuid selles konkreetses olukorras peame me selgelt välja ütlema, mis on meie prioriteedid. meil on olnud minevikus väga põhjalikud arutelud selle üle, mis meie prioriteedid on ja me oleme jõudnud üksmeelele, et just teadusuuringud ja arengutegevus on need prioriteetsed alad. me ei tohi lubada kärpeid neis valdkondades, eriti nende projektide puhul, mis on juba algatatud. nii et äh, nõustun siin tegelikult Claude Turmesega. Galileo projekt tuleb lõpule viia, see peab olema üks prioriteetseid projekte ja see peab olema ka Euroopa tasandil prioriteet, sest et liikmesriigid ei pruugi leida vahendeid selle lõpule viimiseks. meie komisjoni aseesimees nüüd palun. aitäh. meenutaksin nii vanadele kui uutele kolleegidele, kui raske oli see mitmeaastane finantsraamistik, kõik vastu võtta ja kinnitada. meil olid väga keerukad läbirääkimised ja eelarvekomisjon suhtus selles väga kriitiliselt. me soovisime Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi jaoks rohkem vahendeid, kui ette nähtud oli. nii et ma meenutaksin, et üks eeldusi selleks oli, et võimalik on vahendeid äh, kasutada esimestel aastatel rohkem. nii et vahendid ei jaotuks täpselt võrdselt seitsme aasta peale. nii et see olukord, mis praegu on tekkinud, on tõesti vägagi hmm, raske. mul on hea meel, et ma olen esimees, kes toetab meie liini. kosmet tuleb jätkata, tuleb jätkata projekte, mis tegelevad ka sotsiaaluuringutega, sest see puudutab ühiskonda laiemalt, nii et selliseid programme tuleb äh, ka toetada. härra Manga. jah, meil ei ole piisavalt vahendeid, et äh, meie kohustusi täita ja lubadusi täita. meil on ka struktuurne defitsiit ja iga aasta tõstatub taas see probleem, kuidas me saame need lubadused täita piiratud vahenditega. on väga oluline kasutada ka oma vahendeid, et äh, seda probleemi lahendada ja see peaks olema meie ülesanne, aitäh! järgmisena palun teadusuuringute peadirektoraadi eh, juhti proua Ruutet suur tänu, lugupeetud parlamendisaadikud, mul oli tegelikult neli aspekti, mida tahtsin tõstatada, mul on hea meel, et senine arutelu läheb ka samas suunas nagu meiegi mõtted. kõigepealt Horisont kaks tuhat kakskümmend programm. meenutaksin lihtsalt, et tõepoolest praegu on hetk, kus Euroopa vajab kõige rohkem investeeringuid, oluline on toetada majanduskasvu, ja sellised projektid nagu näiteks äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend on viis, kuidas investeerida rohkem teadusuuringutes Euroopas, see on minu esimene punkt ja ma tahan ka öelda, et me oleme alati sajaprotsendiliselt täitnud oma lubadusi, mis puudutab äh, neid programme. teiseks äh, nõukogu kärped. Te võib-olla olete märganud, et need kärped on väga erinevad. kui me räägime teadusuuringutest, siis seal on üle kümne protsendi kärpeid on tehtud seal. nii et need on palju suuremad kui mõnedes teistes valdkondades. mida see tähendab meie teadusuuringute eelarve äh, kasutamisele sellel, käesoleval aastal ja tulevikus. sel aastal tähendab see seda, et me ei ole võimelised täitma oma lepingulisi kohustusi, maksma äh, oma, äh, maksma välja, me ei ole võimelised maksma välja neid äh, summasid, mis me oleme lubanud. edasi, kui vaadata programmi lõpupoole, siis kuna igal aastal vähendatakse eh, väljamaksete eelarvet, siis eh, see tähendab, et meil kuhjub selliseid eh, kohustusi, mida me ei ole võimelised täitma ja see tähendab, et umbes kakskümmend protsenti Horisont kaks tuhat kahekümne programmist on ilma katteta ja saab olema väga keerukas täita neid äh, kohustusi. aitäh! tänan, proua, suur tänu teie toetuse eest. minu meelest kõik fraktsioonid on ühel nõul selles küsimuses. võib-olla mõned väga väikesed erimeelsused, aga üldiselt hea küll, Claude, sul on muidugi õigus, aga me kõik soovime, et eelarve oleks suurem. eriti, mis puudutab äh, teadusuuringuid, innovatiivset majandust, et majanduskasv Euroopa Liidus jätkuks. nii et ma arvan, et neis põhilistes küsimustes saame olla ühel nõul nüüd mõni sõna esialgse ajakava kohta. nagu te teate, siis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve menetlus äh, jaguneb kaheks, esiteks äh, siis äh, muudatus, ettepanekud, me just arutasime neid, see on, esimene arvamus käib siis selle kohta ja teine arvamus käib resolutsiooni kohta. muudatust, muudatusettepanekut esitamise tähtaeg on siis kolmandal septembril ülehomme kell kaksteist päeval. hääletus äh, ITRE arvamuse üle mis puudutab eelarve resolutsiooni, toimub kahekümne viiendal septembril, see on siis kahe nädala pärast, ja täiskogu hääletus toimub äh, oktoobri teisel täiskogul Strasbourgis. jah, loomulikult ka see siis käesoleval aastal. see on meie esialgne ajakava ja homme siis toimub hääletus. suur tänu! nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde ja tervitan siin härra Göran Marbit, elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti esimeest. see on siis lühidalt BEREK. väga oluline amet ja see arutelu on väga oluline, puudutab ka digitaalarengutegevuskava, nii et tegemist on tõesti äärmiselt olulise aruteluga, suur tänu, et äh, olete täna siia tulnud ja annangi sõna teile ettekandeks. aitäh! ma püüan parajasti oma ettekannet üles leida. see on loomulikult elektroonilisel kujul I can start by saying I'm very honored to be here. Uh, it's a pleasure for me as the chair of BEREC to do this äh, mul on suur au Pereki esimehena siin ettekannet äh, pidada. põhjus, miks ma siin olen, on see, et Perek äh, on meie jaoks ka, või meie jaoks on parlament justkui meie vanemad või osa meie perekonnast ja Perek on olnud ka suuresti parlamendi eetrikomisjoni algatus ning täna siis tutvustaksingi teile tööd, mida oleme seni teinud. mul on väga hea meel täna siin olla. nüüd siis minu ettekande juurde. et siin on ka palju uusi li-, parlamendiliikmeid, annaksin teile lühikese ülevaate sellest, millega PEREK tegeleb meil on kakskümmend kaheksa liiget ja pere koosneb sellistest inimestest nagu mina, reguleerivate asutusi esindavad inimesed, äh, Euroopa sideameteid äh, esindavad äh, inimesed ja me püüame leida tasakaalu äh, müüjate ja ostjate vahel turul. muidugi meie jaoks siin on väga oluline just tarbijate perspektiiv, Euroopa tavakodanike perspektiiv. ja see tähendab, et me tihtipeale ka astume vastu telekommunikatsiooniettevõtetele, kes püüavad luua monopole. meil on ka liikmeid kandidaatriikidest, eh, viimati liitus meiega Albaania esindaja ja meie ülesanne on sõltumatult kõrge kvaliteediga reguleerida äh, erinevaid elektroonilise side asutusi ja seda Euroopa kodanike huvides. ma tulen üha uuesti selle ülesande juurde tagasi, sest see on väga oluline. nagu te võib-olla teate, on sidevaldkonnas väga palju muutusi toimumas, meie sidevahendite kasutamise harjumused on väga palju muutunud viimase viiekümne äh, aasta jooksul, viis aastat tagasi ei olnud meil veel tahvelarvuteid, kümme aastat tagasi ei olnud meil veel Skype'i, nii et äh, sellised äh, uuendused on väga palju muutnud sidevaldkonda Euroopas ja muidugi ka selle reguleerimist kuidas pere toimib, see ei ole tegelikult üks organ, vaid siin on mitu äh, organit, kõigepealt äh, on siin nõukogu, kus äh, on siis liikmed ja vaatlejad, siis on liikmete komitee, kes kes siis toetab, kus siis eksperdid toetavad perekitööd loomulikult on meil ka personal kuidas me siis täpselt äh, oma tööd teeme? kuidas äh, me juhime äh, oma ametit? mina olen kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks valitud esimeheks ja mõni aasta tagasi me valisime juba ka järgmise esimehe, kes on pärit Portugalist ja see tähendab, et toimub siis selline roteeruv eesistumine, mis annab võimaluse kõigile liikmetele. Nad kõik saavad võimaluse juhtida Perekit ja esimehe ülesanne on väga oluline, ta juhib erinevaid arutelusid ja me kohtume neli korda aastas täiskogudel, et langetada otsuseid. samuti on meil väga oluline äh, Äh, kontaktivõrgustik, mis teeb ka väga olulist tööd ja aitab meie tööd ette valmistada. jah, väga oluline on ka meie iga-aastane töökava, millega me näeme ette meie eesmärgid ja tegevused nüüd mis on pereki ülesanne, millega tegeleb? lihtsalt öeldes me harmoneerime Euroopa sideteenuste turgu. on oluline teada, et Äh, siin on väga suur erinevus erinevates liikmesriikides, turud on erinevad, on erinevad ähm, teenusepakkujad, äh, tarbijatel on erinevad soovid. Äh. nii et siin on suuri erinevusi ja harmoneerimise kaudu me püüame kasutada parimaid tavasid erinevates liikmesriikides ja neid rakendada, ma leian, et see on ka väga hästi toimunud möödunud aastatel. seoses või siis Äh, finantskriisi ajal oleme näinud, et äh, sellegipoolest on jätkunud investeeringud sellesse äh, sektorisse kõigis liikmesriikides ja on toimunud ka tormiline areng. meie jaoks on väga oluline ka see, et nagu me oleme ka näinud oma aruteludes parlamendi ja komisjoniga, siis on me, väga oluline meie ähm, reguleeriv roll, aga seejuures oleme väga tänulik ka parlamendi nende, parlamendile nende otsustest, mis te olete sel aastal vastu võtnud ja mis on meid aidanud meie töös. on väga palju arutelusid selle üle, kui hästi sidesektori toimib erinevates äh, liikmesriikides, seda on äh, päris raske ähm, selgeks teha. on olemas nimetatud äh, artikkel seitse menetlus, mis tähendab, et komisjon saab võtta meetmeid ja pere on samuti kaasatud, kui komisjon sekkub, kui komisjonil on kahtlusi, et mõnes liikmesriigis äh, toimub äh, midagi, mis ei ole seaduspärane. niisiis, äh, komisjon peab ka arvesse võtma peregi arvamust ja meil on selle jaoks moodustatud ka ekspertide töörühm selliseid juhtumeid, äh, kus komisjonil on, äh, kus, kus perekil on äh, tugevaid kahtlusi komisjoni arvamuse suhtes, ei ole kuigi palju. on olnud kõigest viis juhtumit nende sadade hulgas, mis komisjon on algatanud, kus perekil on olnud tõsiseid kahtlusi nii et äh, mm, seda lihtsalt statistika äh, mõttes tahtsin ära mainida. mis on olnud kahe tuhande neljateistkümnenda aasta jooksul olulisemad äh, teemad, millega tegeleme praegu? kõigepealt määruse ettepanek ühendatud kontinendi jaoks, eriti mis puudutab võrguneutraalsust ja rahvusvahelisi rändlustasusid. komisjon tuli oma algse ettepanekuga välja juba tükk aega tagasi ja pereki seisukoht, mis puudutab võrguneutraalsust, on, et see on äärmiselt oluline. ja me peame leidma siin ühtse lahenduse. me leiame, et avatud internet on äärmiselt oluline kõigile kodanikele ja me arvame, et iga seadusandlik ettepanek peaks lähtuma selle mõjudest ja ei tohiks liialt takerduda üksikasjadesse. oluline on, et inimesed saaksid kasutada avatud internetti. nüüd rahvusvahelised rändlustasud suur tänu parlamendile selle seadusandliku ettepaneku eest, me tegeleme sellega, me tõesti ootame ka huviga arutelusid, edasisi arutelusid selle üle, sest me arvame, et tegemist on väga olulise teemaga Euroopa jaoks. veel üks küsimus, mis paljudele võib tunduda väga tehniline ja ka igav, see on äh, komisjoni ettepanek, mis puudutab telekomi äh, turgu, kuid tegelikult on tegemist, on, tegelikult on tegemist ka väga olulise ettepanekuga ka tulevikule mõeldes me näeme, et üha rohkem tulu teenitakse äh, just andmeside pealt, mitte kõnede pealt, nii et äh, rahavood äh, liiguvad teistesse valdkondadesse, turg muutub ja komisjon tegi ettepaneku sel aastal, millega PEREK juunis oma täiskogul vastu võttis ja kus me ka ütlesime, et, et, et seda neid muutusi tuleb arvesse võtta. niisiis, kui edukas on Euroopa selles valdkonnas võrreldes teistega, on olnud palju arutelusid selle üle, kuidas seda mõõta. on on palju riike Euroopas, kes on siin selles valdkonnas väga edukad, mitte küll kõik, aga väga paljud on konkurentsivõimelised ja edukad. Perek on seisukohal, et on väga oluline, et lõppkasutajal oleks valikuvõimalus, see tähendab, et vajalik on konkurents ja äh, võib küll rääkida konkurentsist Euroopa tasandil, kuid see ei tähenda alati tingimata, et igal üksikul kasutajal on tõesti võimalus äh, valikuks erinevate teenusepakkujate vahel. nii et äh, see on üks valdkond, kus saab asju paremaks muuta. üldiselt ma arvan, et Euroopa kasutaja saab keskmiselt paremat teenust vähema raha eest kui näiteks Ameerika Ühendriikide tarbija see ei tähenda, et ei ole võimalik asju veelgi paremaks muuta, aga me saame edasi töötada, saame koostööd teha parlamendiga, et tõesti haarata äh, neist võimalustest kinni, mis meile praegusel ajajärgul avanevad, aitäh! aitäh teie ettekande eest, see oli väga huvitav ja nüüd äh, ma kutsuksin üles koordinaatoreid maksimaalselt kolm minutit nüüd äh, rääkima, esimesena saab sõna Rahvaparteist härra Kristjan Iškarinš. jah, suur tänu, tegemist oli väga huvitava ülevaatega teie töö kohta ja ma ei tahaks siin aega raisata selleks, et kommentaare teha, vaid ma pigem küsiksin teilt küsimuse, kui tohin. Te rääkisite võrguneutraalsusest, rahvusvahelistest rändlustasudest, jah, need on need küsimused, mis ka äh, meid väga huvitavad. võrguneutraalsus. rahvasaadikutena oleme me erinevate huvide keskmes, on neid, kes tahavad, et kõik oleks avatud tarbijatele, teiselt poolt on meil siin tööstusringkond, mis ütleb, et kuidas me saame raha selleks, et kogu seda taristut parandada, kui kõik on avatud kuidas seda kõike kõige paremini tasakaalustada? ehk et ühelt poolt hoida seda soovitud avatust, aga teiselt poolt hoida üleval ka tööstusvaldkonna huvi sellesse valdkonda investeerida. ma ütlesin, et iga koordinaator saab kolm minutit sõna, te tegite palju lühemalt, nii et suur tänu teile selle eest. järgmisena sotsiaaldemokraatide koordinaator kelleks on härra Nika. aitäh, härra esimees ja mina räägiksin rumeenia keeles, kui tohib. În eh, prezentarea pe care ați eh, făcut-o aitäh Te ütlesite oma sõnavõtus seda, et enamus Euroopa Liidu liikmesriikidest on äh, konkureerimas üksteise vahel, aga ka USA-ga. me ei tohi ära unustada ka 4G võrku. eelmisel aastal volinik Nelli Kruus oma kirjas viitas sellele, et Euroopas äh, kõigest kuus protsenti kogu turust äh, on 4G äh, võrgud, mis tähendab seda et, et kõigest kuus protsenti äh, konkurentsivõimest äh, saame me ära kasutada selles protse-, selles valdkonnas. üks tähtsamaid põhjusi, mida välja tuuakse selle 4G võrkude ebaedu kohta, on see, et USA tegutses kiiremini ja samuti öeldakse ka, et reguleerivad asutused võtsid seisukoha, mis ei soodustanud 4G võrkude väljaarvundamist ja 4G tehnoloogia äh, väljaarendamist ehk 4G tehnoloogiat ei toetatud, ei loodud mitte mingeid stiimuleid selle uue tehnoloogia väljaarendamiseks. nüüd aga räägitakse juba uutest tehnoloogiatest ja 5G võrkudest, nii et ma tahaksin teada, et kui me siiamaani oleme olnud nii ebaedukad äh,, eriti just äh, reguleerivate asutuste töös, siis äh, kuidas me saame üle minna uue põlvkonna tehnoloogiale, 5G põlvkonna tehnoloogiale, kui me ei saa praeguselt hakkama isegi mitte 4G võrkudega. aitäh! nüüd ECR fraktsiooni koordinaator peaks järgmisena sõna saama, aga teda pole kohal. Äh. aitäh! ma asendan meie kolleeg Brodžiki, ütleb härra Tosanovski. me arutasime neid dokumente, mis puudutasid juurdepääsu kiirele internetile ja meil on vaja ka üksikasjalikku raportit selle kohta, kuidas selles küsimuses edasi minna meil on väga palju erinevusi, on liikmesriike, millel läheb parenemine, mis on tõesti väga kaugele jõudnud võrreldes teistega, mis on läbi kukkunud. internetitaristu äh, ülesehitamisel ja see ei ole tegelikult linnade probleem, tegelikult on tegemist äh, maapiirkondade probleemiga ja me sooviksime, et selle küsimusega tegeletaks üksikasjalikumalt, et me koostaksime raporti. enne valimisi me natukene tegelesime selle küsimusega, kuid meil on vaja tõesti rohkem mõelda selle peale, kuidas aidata liikmesriike öö, ähm, kiire interneti juurdepääsu tagamisel. meie konkurentsivõime ja ka majanduse kasv sõltub ka sellest, kas on meil tagatud juurdepääs lairibaühendusele. aitäh, järgmisena Frederik Federley. aitäh, härra esimees, aitäh ka ettekandjale on väga palju küsimusi, mis on ALDE fraktsiooni jaoks väga tähtsad. me räägime siin tõesti miljonitest, mis ei jõua ettevõteteni just sellepärast, et meil on probleeme reguleerijatega erinevates liikmesriikides. ma olen pärit äh, Rootsist ja ma tean, et meil on väga palju suuri ettevõtteid, meil oli raske pääseda Euroopa Liidu turule peale selle õigusloome digitaalvaldkonnas on tekitanud ka probleeme demokraatia, maksuküsimused. Äh, tegelikult kõik tuleb teil üha rohkem lähedale siis, kui teil on võimalik kasutada internetti ja interneti pakutavaid võimalusi. meil Rootsis on investeeritud väga palju vahendeid selleks, et äh, tagada äh, kiudkaabeliühendus, eriti just äh, maapiirkondades ja tagada ka kiire internet. näiteks Gotlandi piirkond, mis on tõesti ilmselgelt vägagi maapiirkond, seal on meil kiudkaabeliühendus tagatud sajaprotsendiliselt järgmisel aastal jah, see on nüüd üks osa loost, aga Rootsi on suur riik ja meil on väga palju probleeme. aga meie peame hoolitsema selle eest, et meil oleks ühisturg, väga paljud ettevõtted ei saa luua töökohti just sellepärast, et internetiühendust ei ole, väga paljud äh, ettevõtted äh, lähevad põhja sellepärast, et äh, tingimused ei ole tagatud, nii et küsimus ongi minul selline, et mis oleks parlamendi jaoks, selle uue parlamendi jaoks täht-, kõige tähtsamaks ülesandeks selleks, et tagada, et kogu, kõikidele Euroopa kodanikele tagataks teenused, seda nii era- kui ka avaliku sektori poolt. aitäh, järgmisena kuue fraktsiooni nimel proua Ernst, palun. jah, suur tänu mul on kolm küsimust. esimene puudutab äh, Perekit, Euroopa Sideametit ennast ja Pereki tööd. me tahaksime teada saada, kui läbipaistev on kogu see teie struktuur, te rääkisite siin ekspertide rühmast, äh, kes on seal liikmed, kuidas seda tööd kontrollitakse, kas see kontroll on läbipaistev, nii et äkki te saaksite selle kohta natukene rohkem midagi öelda teiseks, te tegite seda veel kord äh, selgeks, et teie jaoks on tähtis harmoniseerimine. harmoniseerimine eesmärgina ja kõik need rahastamisküsimused, mis on sellega seotud. selle puhul tahaksin teada saada, millist rolli mängivad selle teie töö juures isikuandmete kaitse kuidas te seda siiamaani olete teinud, kuidas te kavatsete seda tulevikus teha? ja kolmas küsimus, võrkude neutraalsus. me oleme tõesti väga palju ka siin komisjonis, ka Euroopa Parlamendis rääkinud võrkude neutraalsusest ja ja me teame, et võrkude neutraalsust ei ole praegusel hetkel tagatud. ja ma tahaksin teada, mis tuleks teha selleks, et seda tagada. aitäh! Uh, aitäh! härra Turmest ma praegusel hetkel saalis ei näe, et ta saaks roheliste nimel sõna võtta. Läheme siis EFT fraktsiooni juurde. härra Darju Tamburano, palun. aitäh. ma räägiksin pigem digitaalsest kavast, mitte ka sellest, kui tohib, ütleb härra Tamburano. To, to representative of BEREC siis annaksin sõna meie külalisele selleks, et ta saaks vastata nendele küsimustele, mis talle esitati. aitäh, et usute minusse sellesse, et mul on vastused kõikidele nendele küsimustele. suurepärased küsimused muide, tõesti avaldasite mulle vägagi muljet ja ma üritan nii lühidalt kui võimalik vastata mis puudutab võrkude neutraalsust, siis küsimus on tõesti see, et mida me mõtleme ja mida me teeme. juba kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal valmistasime me välja oma avaliku arvamuse ja seal me ütlesime, et meie jaoks avatud internet on ülitähtis, me ütlesime, et on tähtis, et inimestel oleks valikuvõimalus kaabelühenduse puhul te teate, et mõlemad pooled maksavad, nii väljasaatja kui ka vastuvõtja. ja interneti puhul me teame, et sa lähed internetti ja maksad internetiühenduse eest ja siis saad kasutada kõike, mis on internetis. see on meie jaoks väga tähtis. kuid küsimus on, et kuidas sellesse küsimusse nüüd suhtuda. meie jaoks on väga tähtis läbipaistvus ja see, kes siis läheb internetti, peab täpselt teadma, mille eest ta maksab, mille eest ta ei maksa, nii et tõesti läbipaistvus on väga tähtis. teine asi, mida me ütlesime, konkurents mängib väga tähtsat rolli. me oleme näinud äh, toimivat konkurentsi paljudes valdkondades Euroopa Liidus, me oleme siin äh, voice-overi ja IP küsimuste puhul seda näinud, aga nüüd millegipärast äh, öeldakse, et me ei tee seda. aga kui tarbijal on valik ja operaator äh, või vahendaja paneb mingi piirmäära paika, siis saab äh, kodanik valida. peale selle on meil ka seadusloome selle kohta, kui kõik hakkavad ühtemoodi tegutsema. internet muutub väga palju ja meil tuleb kogu aeg jälgida, mis toimub. meil tuleb kogu aeg vaadata erinevaid ärimudeleid, sest me näeme, et me oleme tegelikult läinud ühelt ärimudelilt, kus telekomi ettevõtted, ta käes oli taristuteenused ja mobiilioperaatorid. nüüd on aga nii, et mobiilioperaatorid tagavad taristu, aga teenused tulevad hoopis mujalt. mina isiklikult ei tea, kas internet äh, on samasugune viie aasta pärast. ja väga tähtis on mõelda ka tõesti tuleviku peale just sellepärast oleme meie perekis öelnud, et me peame vaatama muutusi ja nende mõjusid ja mitte mõtlema selle peale detailselt, kuidas seda kõike teha, sest me ei tea, milline on tehnoloogia kolme-nelja aasta pärast. Spekter ei kuulu pereki kompetentsi. komisjon tegeleb sellega. võin teile öelda, et Rootsis on suurepäraseks näiteks Euroopas selle kohta kus, kus üheksakümmend kuni sada protsenti majapidamistest on kaetud 4G võrguga. jah, tõesti, me olime aeglasemad kui USA, aga seal oli tehniline põhjus, sest USA-l ei olnud 3G-d. meil oli aga 3G ja väga paljud olid selle lahendusega rahul puudutab spektrit, siis see on küsimus, millega peavad tegelema liikmesriigid. digitaalsed dividendid on ka ju kõigest paar aastat olnud kasutusel ja tõesti, tegemist on tähtsa küsimusega, mõelda selle peale, kuidas sellega tegeleda, aga see ei ole pereki äh, ülesanne. nüüd äh, maapiirkondade kohta aruanded. me oleme väga palju aruandeid koostanud, me oleme bürokraadid. kui te ütlete meile, millist aruannet te tahate, siis me võime vaadata, mis meil on juba olemas. meil, meil on aruanded, komisjon on väga palju väga tähtsaid aruandeid koostanud, ka kõikidel liikmesriikidel on oma raport olukorra kohta ja siis küsimus, mis on kõige tähtsam parlamendi jaoks. mul on väga hea meel, et see küsimus esitati, kuid ma ei tahaks nüüd üritada midagi teile öelda, sest ma tõesti austan väga valitud parlamenti ja ma leian, et teie olete need, kes peavad kodanike huvisid esindama praegune arutelu on väga tähtis, olen nõus kõigega, mida öeldi selle kohta, kui tähtis on demokraatia, majanduskasvu, hariduse äh, jaoks see arutelu. olen nõus ka sellega, et maapiirkonnad on Euroopa jaoks suureks väljakutseks ja nende arutelude jätkamine on väga tähtis, nii et minu vastus olekski teile, et jätkakem arutelusid, see on tähtsam kui täpselt teada seda, mis juhtub. nüüd pereki struktuur. me üritame olla läbipaistev organisatsioon, me oleme läbipaistvust suurendanud aastate jooksul ja kui teid huvitab, siis oktoobrikuus toimub meil Brüsselis ka huvitatud osapoolte kohtumine, te kõik olete sinna kutsutud kuueteistkümnendal oktoobril. meil on erinevate huvigruppide arutelud, jah. ekspertrühm valmistab ette täiskogu istungeid ja kõike seda, mis on vajalik otsuste vastuvõtmiseks. iga kord, kui me midagi avaldame, siis me üritame ka olla võimalikult läbipaistvad. väga tähtsad küsimused on tõesti, väga tähtsaks küsimuseks on ka isikuandmed. suurem osa küsimusi puudutab seda, nagu näiteks andmete säilitamine ja nii edasi, aga see on küsimus, mille puhul meil ei ole pädevust, isegi kui meil on arvamus nende küsimuste kohta kas harmoniseerimine toimib? mul, ma olen nüüd kahe tuhande kümnendast aastast olnud äh, Perekis äh, meil paar aastat tagasi algas äh, väga raske majanduskriis, mis mõjutab paljusid kodanikke ja ma leian, et harmoniseerimine muutub järjest paremaks. me tõesti parandame olukorda ja kasutame selleks kõige paremaid tavasid erinevad riigid on kasutanud natukene erinevaid äh, meetmeid ning ma leian, et olukord muutub järjest paremaks ja paremaks. me ei ole otse loomulikult rahul, väga palju on veel vaja ära teha. väljakutseks ei ole mitte ainult USA, vaid väljakutsed tulevad ka Aasiast ja teistest riikidest. väga tähtis on see, et kõigil oleks võimalikult kiire lairibaühendus ja seda hinna eest, mida nad suudavad ka maksta. ma loodan, et ma vastasin nüüd kõikidele küsimustele, kui unustasin midagi, siis vabandan väga. aitäh teie selgituste ja märkuste eest. nüüd on meil arutelu voor jällegi, kas on kedagi, kes soovib sõna saada? härra Hökmark. suur aitäh, mul on kolm küsimust teile üks kolleeg juba puudutas minu esimest küsimust, aga tahtsin ähm, küsida veel nende aruannete kohta, mida teie välja annate. võib-olla oleks hea mõte, kui, äh, kui te tõesti äh, tegeleksite äh, tasakaalustatud neutraalse võrgustikuga ja ähm, ühest küljest käsitleksite nii avatust kui ka spetsiaalseid teenuseid me tahaksime teatud selgust saavutada, loomulikult täiesti äh, õigustatult, sest äh, praegu on meil valmimas mitmed õigusaktid. teiseks huvitab mind võrdlus Euroopa Liidu ja USA vahel. Ähm, ma olen alati kahtleval seisukohal niisuguste võrdluste puhul, mõned inimesed oskavad väga hästi statistikaga demonstreerida, et meie oleme kõige paremad, aga vahel juhtub ka nii, et äh, kõik teised on paremad. Ähm, pilt on minu arvates palju mitmekesisem ja ähm, minu jaoks on huvitavam see, äh, äh, millised on meie tegelikud nõrkused, ähm, mida siis sihikule võtta, millega tegelema hakata, me peame tegelema nii, et meil oleks piisavalt äh, teada nii kvaliteedi kui kvantiteedi kohta. ja me tahaksime Perekilt äh, tasakaalustatud aruannet kõigi nende väljakutsete eest, äh, mis meie ees seisavad seoses konkurentsiga. ja nüüd kolmandaks huvitab mind Perek ise milline kogemus teil on eelmistest aastatest saadud, mida te arvate, mida tuleks muuta Perekis, et Perek äh, saaks tõesti äh, täiel määral oma reguleerivat rolli täita? millised võimalused võiksid teil olla tulevikus selleks, et äh, digitaalse ühisturu uusi ettepanekuid teha? järgmine kolleeg, palun. suur tänu. Ehm, ehm, minu küsimus tegelikult haakub eelmise küsimusega. Ehm, me oleme põhimõtteliselt Berekit alati toetanud parlamendis, oleme arvanud, et väga tähtis on leida õige tasakaal erinevat institutsioonide vahel, kes Euroopa Liidu õigustikku rakendavad selles valdkonnas, aga kuidas teha oma tööd hästi? võib-olla on vaja mõelda ka, mida oleks vaja muuta, mis võiks osutuda kasulikuks meie suhetes, näiteks ka suhetes liikmesriikide reguleerivate ametitega meie seadusandjana ei pea võib-olla kõiki eeskirju nüüd muutma hakkama, aga eh, mis on hästi toiminud ja mida te sooviksite ise tulevikus muuta, kuidas saaks veel paremini koostööd teha ja koostööd ka komisjoni ja liikmesriikide vahel paremini teha? härra Etšnike, palun. suur aitäh, et te eh, meile külla tulite Äh, me tahaksime kõigile võrdseid võimalusi maailmas, internet on kindlasti üks võimalus äh, ühtlustada nii-öelda äh, arengut kogu maailmas, aga tavakodanik, kes surfab internetis või teeb oste internetis, tegelikult on kogu aeg kellegi äh, jälgimise all, kas erafirmade või valitsusasutuste jälgimise all ja tahaksin teada, millised on pereki seisukohad selles küsimuses ja kas perek arvab, et äh, peaks midagi ette võtma selleks, et kodanike eraelu äh, anonüümsust Euroopas kaitsta, tänan härra Telitška järgmiseks, palun oh,. Uh, uh, uh may... suur aitäh. Te viitasite siin uh, mm, praegu valmivatele õigusaktidele seoses eh, võrguneutraalsuse ja rändlusega. Eh, ma muidugi hindan eh, kõike seda, mis te ütlesite. Te olete ametnikud, aga samas te olete ju sõltumatuid reguleerijaid ühendav amet Eh, ja me konsulteerime siin nõukoguga õigusaktide väljatöötamisel. võrgu neutraalsus on väga tähtis teema meie jaoks, aga mida teie arvate, milliseid, milliseid komistuskive võib het, ette tulla näiteks eh, suhetes nõukoguga selle teema puhul, mida te olete kuulnud? suur aitäh, proua Griffin! suur aitäh, te rääkisite ülikiirest lairibast, mis on kättesaadava hinnaga eh, kodanike jaoks, aga nüüd kvalitatiivsetest näitajatest rääkides me ei saa ju kõike rahas hinnata. midagi peaks olema kättesaadav ka eh, vaesematele kogukondadele, isoleeritud piirkondadele, puuetega inimestele. suur aitäh! järgmine kõneleja, palun. suur aitäh. mul on äh, kaks küsimust, ütleb härra Vooni. ma nõustun täiesti sellega, et me peaksime edasi viima äh, diskussiooni võrgu neutraalsuse kohta. Äh, me peame leidma tasakaalu kodanike ootuste ja ettevõtjate võimaluste vahel mida te arvate sellest? Mm, mida te äh, arvate niisugustest võimalustest ja teiseks äh, te väitsite, et meil on vaja palju rohkem Euroopa tasandi konkurentsi äh, just võrreldes teiste kontinentidega ja ma nõustun täiesti, aga me peame olema ise palju julgemad, kui me räägime reguleerimisest kui me tahame konsolideerimist saavutada, siis tekib küsimus, kas tõesti on, kas meil on vaja Euroopa reguleerijat või, või mingit reguleerivat kogu. tänan. tundub, et rohkem sõnavõtusoove ei ole, küsimusi pole, nüüd palun, sõna on teil. Te teete minu elu päris lihtsaks. alustaksin sellest, et me teeme selget vahet teie töö ja, ja meie töö vahel, mina olen teie alandlik teener, teie öö, töötate välja õigusaktid, meie oleme muidugi bürokraadid, teie otsuste järgi püüame siis nii hästi kui võimalik töötada ja nagu ma ütlesin, perek osaleb teie poliitilistes diskussioonides ka. siis küsiti minu käest statistika kohta. miks ma rääkisin statistikast? sel aastal on juba väga palju võrdlusi tehtud. jah, muidugi on võimalik asju erinevalt võrrelda ja nõustun ka sellega, et ähm, Euroopa Liidu liikmesriigidki on väga erinevad ja kindlasti tuleb selle küsimusega ka tegeleda, aga kui me nüüd äh, Äh, pereki muutmisest räägime, siis ähm, meie äh, näeme praegu seda, et turg muutub väga-väga kiiresti. ja me peame kohanema näiteks kui me neli keele üle läheme, siis äh, peame andma ligipääsu kodanikele, me peame kuidagi äh, lainepikkuste äh, jagamise küsimuse ära lahendama. see ei ole sugugi nii lihtne. see ei kuulu pereki pädevusse. komisjonis vahel räägitakse, et kuidas saaks kõik need erinevad killud üheks mosaiigiks ühendada, kuidas paketti moodustada, aga me peame ka sellega arvestama, kes kontrollib praegu intellektuaalomandi õigusi. kuidas see turg hakkab mõne aasta pärast välja nägema, et ma ei oska öelda. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal andsime välja Äh, niisuguse vahestrateegia aruande, nüüd me oleme strateegilised väljavaatan-, vaated koostanud ja võib-olla paari kuu pärast tõesti tuleb selline dokument välja, kus me püüame prognoosida, milline turg mõne aasta pärast hakkab välja nägema, aga aga tähtis on tõesti järele mõelda, kuidas me saaksime kohandada turumuutustega ja nüüd võrgu neutraalsuse juurde tagasi tulles arvan ma, et ähm, et ega me ei teagi, äh, kuidas see olukord ükskord välja näeb. Rootsis on ähm, selles, selleteemaline foorum loodud, me oleme kutsunud investoreid, turuosalisi, huvigruppe osalema, äh, tarbijaid samuti, selleks et jälle mõelda, äh, mis meie kõigi vajadused on ja muidugi diskussioon sellel foorumil jätkub tulevikus. aga kõige huvitavam küsimus on see, kuidas mõõta oma edu? ma arvan, et kõik sõltub sellest, millise eesmärgi te olete endale seadnud. kui te väga lihtsa, lihtsasti saavutatava eesmärgi endale seate, siis ähm, muidugi te saavutate selle, aga me tahame ikkagi julgeid eesmärke seada, teie seate julgeid eesmärke ja meie perekina, pereki püüame teid aidata neid saavutada ja ainus öö, äh, inimene, kes meie edu saab mõõta, on ikkagi eurooplane, see, kes Euroopas elab. mina ei saa olla see, kes otsustab, kas me oleme olnud edukad või mitte. ja veel üks kommentaar millised on suhted komisjoniga? meie alati ei nõustu komisjoniga, me oleme ju sõltumatud eksperdid ja kui meie arvamust küsitakse, siis arvame, et me peame seda ka ütlema, olenemata sellest, eh, mida küsija mõtleb ja meie tahame muidugi järgida seda otsust, mis võeti vastu siis, kui otsustati luua peret ja meie äh, võime ka teiega erimeelsusel olla. Äh, aga isiklikust seisukohast ja pereki liikmesriikide poolt võin öelda, et meil on tegelikult väga head äh, töösuhted komisjoniga, vastasel korral me lihtsalt ei saaks Äh, oma erinevaid arvamusi välja tuua sageli. tähtis on arutada äh, ja vaielda, milline oleks see kõige parem viis edasi minna ja komisjonil on ka oma vaatleja perekis, nii et nad on äh, meie aruteludel kohal. ja nüüd üldine konkurents nüüd energiaturud on väga sarnased telekomi turgudele. muide, toodetakse midagi koha peal ja ma olen alati öelnud, et kui mina ei saa tarbijana nüüd äh, vahet teha erinevatel energiahindadel, siis äh, sellepärast siis peame arvestama sellega, et kõige suurem muudatus ongi toimunud selles, et taristu ja tootjad on nüüd eraldi ja e, võib-olla peab e, ka telekomi puhul rääkida sellest hea küll, taristu puhul võime me üsna hea, hea konkurentsi saavutada, aga ka teenustepakkujate vahel tuleb, tuleb saavutada konkurents. teenusepakkujaid on, on, on juba praegu väga suuri, väga suuri turuosalisi, aga me peame mõtlema sellele, mis edasi saab. ja mis juhtub nendega, kes on äh, praegu tähtsamad kui teised. suur aitäh kõigi teie märkuste eest, vastuste eest, aitäh, et te tulite parlamenti külla meile ja äh, ootame muidugi edasist koostööd, head koostööd teiega ja Perekiga ja loomulikult kõigi teiste Euroopa Liidu liikmesriikide reguleerijatega, aga soovin teile palju edu teie töös. aitäh teile veel kord! And uh, let us go now to the Läheme nüüd edasi, päevakorrapunkt number kuus. digitaalarengu tegevuskava peadirektor Robert Madelin, kes esindab Euroopa Komisjoni. So, well, uh, uh, <clears throat> uh, the digi digital agenda for Europe. Euroopa digitaalarengu tegevuskava eesmärk on anda Euroopa tarbijatele ja ettevõtetele võimaluse võtta viimast Euroopa digitaalsest arengust. ja see on seotud ka Euroopa kaks, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga, et äh, siis äh, tagada jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv. jah, meil on äh, siis siin härra Robert Madelin, kes on Euroopa Komisjoni Connect peadirektoraadi peadirektor ja sõna on teil, härra Madalin. suur tänu, härra esimees, on hea meel olla taas siin uues koosseisus komisjonis. siin on nii vanu sõpru kui uusi nägusid ja palju õnne teile, esimees, et juhite nüüd seda komisjoni meie peadirektoraadis on tuhat ükssada ametnikku põhiliselt Brüsselis ja Luksemburgis ja me tegeleme eelkõige ka teadusuuringute ja arengutegevuse küsimusega. see on meie tegevuse keskmes. ja me usume, et innovatsiooni mootoriks on Euroopa, Euroopa Liit ja selle eelarve saab anda impulsse arenguks ning kui turg ja tarbijad on valmis selliseks arenguks, siis see annabki kõige parema tõuke majanduskasvuks, uute töökohtade loomiseks. meie peadirektoraadi eelarve on siis suur ja oluline osa kogu teadusuuringute toetamise eelarvest ma alustaksin sellest, et ütleme, et praegu toimub meil palju muutusi, meie ametnikena muidugi ootame ka äh, ootame ka teie tuge sellel üleminekul Junckeri ühelt kabinetilt järgmisele, nii et ähm, meil on ka NISA äh, kümnes äh,, kümnenda aastapäeva, aastapäev saabumas, nii et on üsna palju asju, mis on toimumas äh, lähinädalatel. loodan, et äh, ka teie osalete neis. ja me oleme ka sekretäraadile jätnud neli lehekülge infot selle kohta, millega tegeleme, seal on ka mitmeid äh, linke, kus saate ka uurida täpsemalt, millega me tegeleme. nüüd aga räägiksin kõigepealt äh, lairibaühendusest, äh, oleme ka sellest juba kuulnud kõnelnud täna. ja ka meie eksperdid on sellest rääkinud teie ko koosolekutel. meie visiooniks on olnud varustada Euroopa kogu äh, infrastruktuuriga, et Euroopa saaks õilmitseda, et ähm, sellest saaksid kasu kõik ettevõtjad ja see tähendab, et lairibaühendused peaksid olema mitte ainult linnades, vaid kogu territooriumil. ja suve jooksul oleme me uurinud, millised lüngad on rahastuses, mis oleks vaja täita selleks, et, ähm, et anda tõuge lairibaühendust edasi, edasisele arengule. see lünk on üsna suur ja tõukefondid on ainult ühe viiendiku võrra suutnud seda vähendada, kaheksakümmend protsenti on endiselt puudu, et see lünk sulgeda, nii et ma arvan, et see on üks keskne probleem, mida ei tohi unustada. me ei pea kasutama tingimata ainult avalikku rahastust, äh, võib-olla saab siin äh, teha ka koostööd erainvestoritega, kuid äh, tegemist on strateegilise probleemiga, meil ei ole piisavalt investeeringuid infrastruktuuri. nii et nii lairiba infrastruktuuri rahastus on, on siis selline küsimus, millele me peame tõesti keskenduma. teiseks, mida me teeme laripühendustega? me vahendame erinevaid asju, loodetavasti mitte ainult naljakaid videoid ja pilte kassidest, vaid see aitab ka ettevõtetel paremini, tõhusamalt vahetada infot omavahel ja sellepärast on väga oluline, et digitaalne turg kiiremini edasi areneks, see on ka digitaalarengu tegevuskavas kirjas, ka härra Juncker on seda öelnud. mitte kõik sellest ei ole digitaalne ja mitte kõik ei ole piiriülene, vaid see tähendab ka seda, et et ähm, kiirus oleks äh, ühtemoodi hea nii Põhja-Iirimaal, kus elab minu õde, kui ka Lõuna-Inglismaal, kus elab minu vend. nii et ähm, see puudutab äh, meid ka igapäevaelus, need küsimused. ja digitaal areng, digitaalvaldkonnas on toimunud eh, üsnagi palju arengut eh, möödunud aastatel, kuid eh, kindlasti on siin veel arenguruumi. edasi teadustegevus, see on meile kõigile oluline ja Horisont kaks tuhat kakskümmend on minu meelest veelgi radikaalsem, kui inimesed on veel valmis vastu võtma. me peame järjepidevamalt investeerima teadusuuringutesse ja arengusse, me peame toetama ka VKE-sid, me peame toetama teadusasutusi ja me teeme küll edusamme neis valdkondades, kuid me ei ole veel kohale jõudnud. eelarve puhul on praegu see oht, et äh, meil ei ole tegelikult neid rahalisi vahendeid, mida me väidame, et meil on ja meil on ka juba selleks äh, aastaks ette näha probleeme äh, rahastamisega. nii et probleem on juba silmapiiril ja see on vägagi pakiline probleem. sest see tähendab, et teadlased, äh, kui nad ei saa rahastust, nad ei saa lihtsalt oma arveid maksta õigeaegselt ja see muidugi mõjutab ka nende motivatsiooni. meil on aga suur võimalus anda oma panus reindustrialiseerimisse, näiteks äh, nutikate pooljuhtide kaudu või tarkvara kaudu äh, Mm, arvutitehnika kaudu, nii et ähm, äh, siin on erinevaid valdkondi, kus me saame veel teha edusamme, näiteks ka küberturvalisuse valdkonnas. ma tahaksin oma sõnavõttu hoida suhteliselt lühikesena, ma tahtsin lihtsalt tuua välja mõned olulisemad punktid. ma loodan, et just need on need valdkonnad, kus me saame ka koostööd teha edaspidi, aitäh! suur tänu, härra peadirektor. ja nüüd annan sõna meie koordinaatoritele. härra Krisna Iškanis Rahvapartei poolt. suur tänu selle ettekande eest, see oli väga huvitav ja kasulik. mul on üks küsimus ähm, elektroonilise side ühtse turu kohta nelikümmend seitse protsenti äh, eesmärkidest on saavutatud elektroonilise side puhul äh, piiri, ka piiriülese äh, side puhul oleme me üsna lähedal eesmärgile, aga VKE-de puhul ei ole tulemused nii head, kui me lootsime, mis on selle põhjuseks ja kuidas saaks olukorda parandada? kolleeg Dan Nika on pikk kolleeg Dan Nika sotsiaaldemokraatide poolt. tänan, mul on üks küsimus 4G võrkude kohta. või ma esitasin ka juba äh, küsimuse 4G võrkude kohta, kuidas saaks nende levikut maapiirkondades soodustada? nagu Bereki esindaja vastust aru sain, siis meil ei pruugi olla tingimata pädevusi Euroopa tasandil äh, selle äh, jaoks ja ma sain vastuseks, et tegelikult Berek ei ole sellest vastutav, ka parlament ei ole, ma küsiksin komisjoni esindajalt, kes siis selle selle eest vastutav on, sest et lairibaühendused on väga olulised ja me ei saa rääkida digitaalarengu tegevuskavast ilma lairibaühenduseta mitte üheski liikmesriigis. siin tõstatub ka vahendite küsimus. suur osa neist vahenditest, neid korraldab äh, maa piirkondade regionaalarengu peadirektoraat ja minul on küsimus, et kui palju vahendeid on selleks ette nähtud, kas ei ole tegemist ka valdkonnaga, mis puudutab kultuuri Euroopas, kas ei tasuks rohkem ehk investeerida sinna? ja minu küsimus olekski, et milline on siis teie meelest 4G võrkude roll digitaalarengu tegevuskavas kas äh, võib öelda, et mobiiltelefon, mis ei ole võimalik 4G võrku kasutama, ei olegi õige mobiiltelefon? või kas see üldse ongi probleem ja lõpetuseks veel küsimus, kas ehk maaelu arengu peadirektoraadis äh, oleks ka võimalik mingeid muudatusi läbi viia, mis aitaks meil oma eesmärke saavutada, aitäh! aitäh! EKR-i nimel härra Tosunovski, palun! suur tänu, esimees! ja aitäh meie külalisele ettekande eest, mida just kuulsime. meil toimub täna esimene arutelu digitaalarengu tegevuskava üle pärast äh, suvevaheaega. kiitsime digitaalarengu tegevuskava heaks suve hakul, nii et äh, selge on see, et meil ei ole veel kõik tulemused laual ka, mis puudutab Horisont kaks tuhat kahtekümmend ja ja Euroopa ühendamise rahastut ja kuigi on tehtud kärpeid, siis teatud vahendeid on siiski eraldatud, nii et minu küsimus oleks, äh, milline on teie hinnang, millal see arutelu võiks olla lõpule viidud, millal me näeme tulemusi, millal me saame teada, kas äh, meie ootused on ennast õigustanud, mis puudutab äh, näiteks ka võrguneutraalsust, mis on ju oluliseks eelduseks kõigele ja samuti, kuidas on lood kiirele kiire internetiga. milline on teie arvamus, millal me saame näha esimesi tulemusi? ja millal saame pidada arutelusid selle üle, kas me oleme olnud edukad või mitte? me peame ju ka mõtlema selle üle, kuidas äh, tuleks vahendeid eraldada, kas äh, peaks muutma seda, milliseid äh, projekte rahastatakse, kui palju vahendeid eraldatakse, nii et milline on teie arvamus, millal me võiksime pidada põhjalikumat arutelu selle üle? millised on tulemused olnud? härra Ansip, palun. okei okay Honorable Chairman uh.... lugupeetud esimees, lugupeetud uh, peadirektor, kõigepealt südamlik tänu asepresident Kruusile ja ka teile teie töö eest digitaalarengu tegevuskava edendamisel. sellegipoolest meil on vaja astuda samme, et ehitada üles elektroonilise side ühtne turg, parem taristu Euroopas ja samuti, et arendada välja süsteemid äh, turvaliseks elektrooniliseks tuvastuseks. mulle on üllatuseks see, et kuigi meil on võimalik elektrooniliselt äh, osta lennupileteid, siis me peame siiski need välja trükkima. me peame nad käsitsi allkirjastama Äh, oma taotlused allkirjastama, käsitsi esitama paberil äh, parlamendile. miks me ei saa kasutada elektroonilisi dokumente, miks me ei saa kasutada digiallkirja ka siinsamas Euroopa Parlamendis? see on küll pisiasi, aga see näitab kui palju tööd on vaja veel ära teha, et asju muuta, aitäh! suur tänu! härra Sirikiotis, palun! või siis proua Ernst kuue nimel, palun! als Koordinatorin aber ähm, für diese Frage. ma ei ole küll koordinaator, aga selles küsimuses siiski võtan sõna. Teie välja toodud küsimused näitavad, et me seisame võib-olla kõige suuremate väljakutsete ees järgnevatel aastatel ka majandusvaldkonnas, et just digitaalarengu tegevuskava on nende puhul väga oluline, see tuli väga selgelt välja ja küsimus on ka rahas. ka meil, meie riik on küll üsnagi jõukas, aga meil on suuri puudujääke, mis puudutab lairibaühendusi ja lairibaühendus on eluliselt oluline Te mainisite ka rahandusprobleeme, me oleme neist teadlikud, jah, on teatud piirangud ja need avaldavad teatud mõju. kui te vaatate tulevikku, siis milliseid probleeme te näete just seetõttu, et ei ole piisavaid rahalisi vahendeid? see oleks minu esimene küsimus ja teiseks, niisiis, et millise, milline võib olla selle mõju. ja teiseks äh, ma lugesin siin seda infot neljal leheküljel ja sain teada, et igal aastal kulub tohutult raha küberkuritegevuse tõttu. miljardeid eurosid läheb kaduma küberkuritegevuse tõttu. niisiis turvalisus internetis, kui, mida selles valdkonnas ette võtta, et seda kahju vähendada, võib-olla saate midagi selle kohta öelda, aitäh? suur tänu. rohelistel vist, roheliste hulgast vist keegi ei soovi sõna hetkel, nii et härra Dario Tambolari EFT nimel. Egregio Presidente, volevo sapere quanti minuti abbiamo a disposizione noi coordinatori? aitäh. kas meil on nüüd kaks või kolm minutit aega koordinaatoritele? kuigi meil on endiselt kaheteistprotsendine kasv, siis sellegipoolest on väga selgelt digitaalne lõhe erinevate äh, ühiskonnagruppide vahel ja selgelt on meil ka üsna palju oligopole Euroopas. allalaadimise kiirus on tihtipeale palju aeglasem kui üleslaadimise kiirus, nii et äh, kõik need probleemid näitavad, et meil on veel palju teha, et meil oleks tõeline digitaalne demokraatia ilma diskrimineerimiseta. see kõik peab aga toimuma alt üles. meil on vaja edendada, toetada ka sotsiaalset innovatsiooni. ja ma mõtlen siinkohal erinevatele uutele lahendustele nagu peer-to-peer -peer pilv, andmepilved või teised lahendused, mille puhul tõesti ka lairibaühendusi, lairibaühenduste võimalusi saab täielikult ära kasutada, meil on vaja paremat taristut, kakskümmend, kolmkümmend megabitti sekundis peab olema võimalik. ja see peab olema võimalik kõigis liikmesriikides. ma tean, et ühel väikesel Itaalia saarel äh, siis kohalik omavalitsus äh, ka võttis kasutusele need lairiba ühendused, nii et see on selline alt üles tegevus, mis aitab digitaalseid lõhesid ületada ja seda ka maapiirkondades. suur tänu, nagu näete, saitegi kõik ära öelda oma ajapiirangu sees. ja nüüd äh, paluksin teil vastata esitatud küsimustele. aitäh! ma ei vastaks äh, tingimata selles järjekorras, nagu küsimusi esitati, vaid püüan neile kõigile vastata. kõigepealt see, mida ütles härra Buran juba kahe tuhande kümnendast aastast me räägime digitaalsest lõhest ja sellest, kuidas seda sulgeda. ma arvan, et tegemist on küsimusega, kus me oleme kõige vähem edukad Euroopa tasandil. ma olen seda näinud reisides erinevatesse liikmesriikidesse, igas riigis on erinevad lahendused selle kohta, kuidas äh, saaksid ka vanemad inimesed internetis tegutseda, ka näiteks sisserändajad, igas riigis on selleks omad lahendused. me peaksime leidma võimalusi ka mitteametlikuks koostööks neis küsimustes, et tõepoolest ka edendada alt üles lähenemist. ma arvan, et ei ole ka uudis, et et selline alt üles lähenemine on praegu populaarne ja me peaksime ka julgustama liikmesriikide valitsusi ja omavalitsusi, et seda edendada. kuid meie peadirektoraadis seda otseselt edendada ei saa, mida me küll oleme saanud teha, on, et me oleme nõudnud praeguse olukorra kaardistamist ja et see toimuks läbipaistvamalt, kui see on seni toimunud. digitaalne lõhe on muidugi väga oluline küsimus, see on oluline strateegiline valdkond ja ma arvan, et kui kõik ka kohalikul tasandil tooksid välja, et neil on vaja lairibaühendusi, siis saaks ka selgemaks, et investeeringud on tõesti vajalikud selles valdkonnas. et härra Niko küsimuse miks tõukefondidest ei tule rahalisi vahendeid sellesse valdkonda? nüüd majanduse taastumisplaani rakendamisest alates oleme me ka püüdnud leida viise, kuidas siis kohalikku tasandit toetada tõukefondidest äh, me püüdsime maaelu arengu Äh, jaoks mõeldud äh, raha siis suunata rohkem kohalikesse omavalitsustesse, see oli suures osas läbikukkumine, sest kohalikud omavalitsused ei osanud kasutada neid vahendeid. ja ja tõukefondides on, äh, endiselt kulutakse neli-viis protsenti vahenditest ainult IKT jaoks, see peaks tõusma kaheksa-üheksa protsendini, aga seda ei, ei ole juhtunud. nii et siin on tõesti suur äh, probleem sellega. et tegemist ei ole tegelikult äh, organisatsiooni sise probleemiga, vaid mõtteviisi probleemiga, mõtteviise tuleb muuta ja meie järgmine algatus, mille tahame ette võtta, on teha koostööd äh, kohalike omavalitsuste esindajatega koha peal, et suurendada teadlikkust neist küsimustest ja ka sellest, et on võimalik taotleda rahalisi vahendeid Euroopa Liidult, et inimesed lihtsalt oleksid teadlikud neist võimalustest ja ma arvan, et see on väga tihedalt seotud ka infrastruktuuri äh, visiooniga, et äh, nii avaliku raha kui ka avaliku erasektori koostöös keskenduda just sellele ja väga oluline on eraldada raha ka just lairibahenduste jaoks, nii et kogu see küsimus, jah, digitaalne lõhe on väga oluline probleem, me peaksime äh, rohujuure tasandi organisatsioone julgustama kohalikul tasandil, et nad muutuksid aktiivsemaks ja kasutaks ikka tõukefondi raha. nüüd äh, siis äh, küberturvalisuse teema, mille mm, siin tõstatasid erinevad inimesed, jah, see on ka väga oluline, siin oli ka juttu Anisast, me oleme uuendanud Anisa mandaati. ja me püüame ka tugevdada koostööd Anisaga, mis puudutab küberturvalisust. me usume, et äh, teadus, äh, et me suudame ka tugevdada ähm, siis äh, ettevõtete platvormi just küberturvalisuse alal ja seda ka koostöös teiste ametitega, nagu näiteks CERT või Euroopa või, või, või teised äh, Euroopa agentuurid. meil on vaja rohkem koordineerimist. praegu on olukord selline, et nii ettevõtted kui ka liikmesriikide asutused ei ole kuigivõrd toetanud seda ettepanekut, aga me oleme ka näinud äh, meedias üha rohkem teateid äh, ähm, sellest, et äh, toimub erinevat küberkuritegevust ja siin on väga oluline just koostöö ka ettevõtete ja riiklike asutuste vahel. meil on ka praegu juba ettepanek laual selle kohta ja ma tõesti loodan, et parlament ka vaatab värske pilguga sellele. nii palju siis turvalisusest. nüüd Aidas, mida mainis härra Ansip, see on ka seotud selle küsimusega ja mul on väga hea meel, et on ka vastav seadusandlus nüüd olemas selle jaoks. ja seesama meeskond, mis selle välja töötas, tegeleb rakendusaktide koostamisega seal on väga palju üksikasju vaja sätestada. aga ma mõistan ka täiesti seda probleemi, mis te välja tõite, et tõepoolest ka mina pean väga palju käsitsi allkirjastama kõiksuguseid dokumente komisjonis. nüüd see küsimus, kuidas teha veelgi rohkem edusamme, siis muidugi ähm, ma igati tunnustan oma ülemust Nelli Krossi, kes on teinud äh, väga suure töö ära. aga ma arvan, et äh, me oleme ka suutnud väga tugevaid edusamme teha aga see peab saama veelgi prioriteetsemaks äh, tulevastel aastatel nii parlamendis kui teistes institutsioonides. ja lõpetuseks härra Karinsi kommentaar, mis puudutas äh, digitaalset ühtset turgu ja miks ei ole inimesed, äh, miks ei, miks ei kõik inimesed ei ostle internetis, ma arvan, et siin on erinevad põhjuseid, üks on turvalisuse, kartus sellest, et see ei ole turvaline. ja teine on see, et, et ei pruugi olla väga lihtne tooteid tagasi saata, kui need ei sobi. aga igal juhul on üha rohkem inimesi, kes teevad oste internetis selleks, et ka ettevõtted et eelkõige VKE-d ka müüksid oma tooteid internetis, on meil vaja toetada VKE-sid, ka selliseid ettevõtteid, mille juhid ähm, võib-olla ei, äh, ei oska ähm, lihtsalt nullist püsti panna seda internetimüüki ja näiteks Hispaanias praegu regionaalfondide kaudu ka toetatakse selliseid äh, koolitusi, et neid toetada. selleks ei ole vaja tohutuid summasid. ma arvan, et väljakutse selles äh, valdkonnas on just see, et leida äh, kohalikku toetust, mida on võimalik lihtsalt ja kiiresti anda VKE-dele. ma loodan, et suutsin vastata teie küsimustele suur tänu. aitäh ja küsimuste teine voor. Kristjan Eeler esimesena. suur tänu, selleks me siin nüüd uuesti üles ärkaks peale suvepuhkust, tahaksin proua Ernstile öelda, kes siin küberkuritegevuse pärast muretseb, öelda, et teie fraktsioon võitis võitles toona ju selle vastu, et me komisjonile annaksime äh, lisaraha selleks, et küberkuritegevusega tegeleda, sellepärast on väga hea meel mul selle üle, et suvepuhkusel olete ka ise aru saanud, kui tähtis on küberkuritegevus. teiseks, mul on selline struktuuriline küsimus. Teie rääkisite, et taristu puhul on meil tegemist põhimõttelise küsimusega sellega, millised on komisjoni võimalused ja liikmesriikide suveräänsus ning autonoomia kuidas me nüüd hoolitseme selle eest, et meil on siin äh, piiratud vahendid Euroopa ühendamise rahastu ja digitaalse agenda puhul. kui näiteks meil siin Saksamaal tahame viitekümmend megabaiti välja ehitada ehk jõuda sellele tasemele, kus on praegu Lõuna-Koreas, siis meil tuleks kaheksakümmend miljardit investeerida. siis meil on selleks vaja nii riigi raha samamoodi võiksime me kasutada ka Euroopa Liidu raha, aga tõesti, mida teha selleks, et võimalikult palju erasektorist vahendeid leia, ehk et milline on praegusel hetkel läbirääkimiste seis liikmesriikide ja komisjoni vahel, et kas äkki Euroopa ühendamise rahastust oleks meil võimalik saada vahendeid, mida siis nii-öelda jagada liikmesriikidele selleks, et nad saaksid teha vajalikke investeeringuid? aitäh! järgmisena härra Rike. Euh, suur aitäh! härra direktor, teen lühidalt, mul on üks selge küsimus. Äh, äh, kõik sõnavõtjad on siin toonitanud, et äh, taristu investeeringud on väga tähtsad ja eh, nüüd on vaja ka uusi innovaatilisi finantsinstrumente, näiteks eh, on vaja koostööd teha Euroopa Investeerimispangaga, eh, väga tähtis on Euroopa ühendamise rahastu ja nüüd millised võiksid olla investeeringud digitaalvaldkonda kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist viissada miljonit kokku, see on meil juba olemas aga nüüd huvitab meid, kas on digitaaltaristu uusi rahastamisvõimalusi kusagil valmimas, näiteks projekti võlakirju. kas te võiksite meile selgitada, miks me end piirame nõukogu veelgi rohkem, kui komisjon on piiranud uusi rahastamisvahendeid ja ka seoses Euroopa ühendamise rahastusega? aitäh ja proua Toia, palun järgmisena. suur tänu. suur tänu, härra peadirektor, teie sõnavõtu ja avameelsete sõnade eest ja suur tänu, et olete tõesti valmis siin kõikidest valdkondadest rääkima. mul on täiesti konkreetsed praktilised küsimused, mis puudutavad äh, seda, et meil on suhteliselt vähe vahendeid ja kuidas neid kasutada kõige tõhusamalt. kui me vaatame oma investeerimisvajadust, siis tõesti, vahendeid on meil vähe, kuid kuidas me saaksime neid kasutada nii piirkondlikes kui ka kohalikes omavalitsustes, aga ka riiklikul tasandil võimalikult tõhusalt. me räägime siin ju uutest teenustest, digitaalsete teenuste levitamisest ja ma tegelikult räägiksin suisa digitaalsetest tööhõive võimalustest väga tähtsaks osaks on siin ka juurdepääs nendele teenustele, see pole alati olnud tagatud. Euroopa Parlament on viimastel aastatel ja viimases määruse versioonis ka selle küsimuse välja toonud. see oli parlamendi teene, mitte komisjoni oma. me tõesti soovime, et neid vahendeid ka kohalikul tasandil kasutataks. Te ütlesite täiesti õigustatult, et neljast viielt kuuelt oleme me nüüd jõudnud üheksani, aga meil on probleeme kvaliteediga, nende projektide kvaliteediga, mida esitatakse ükskõik kas teie peadirektoraadile või ka teistele peadirektoraatidele kuidas nüüd äh, ühendada teie vaated ka tõeliste, tõelise tegeliku olukorraga ja tõeliste võimalustega? me teame, et teatud tingimused äh, pannakse peale, te ütlete aga, et ei sunni mitte midagi peale, nii et äh, kuidas te nüüd regionaalarengu peadirektoraadiga koostööd teete? ehk et kuidas te saaksite kohalikku ja piirkondlikku omavalitsustasandit äh, võimalikult hästi toetada? ma tahaksin tõesti teada, milline on tegelik olukord ja mida saaks parlament ette võtta selleks, et hoolitseda sellest, et järgmine komisjoni koosseis arvestaks paremini nende erinevate pädevustega, sest siiamaani pole seda ju tehtud. aitäh ja härra Henkel, palun järgmisena. jah, suur tänu, olen kogu oma elu töötanud selles valdkonnas ja tahaksin äh, rääkida natukene sellest dokumendist, mida te siin lasite laiali jagada ja siis küsimus, et kuidas meil läheb. ma olen nüüd küsinud endalt, miks te keskendute nii palju sellistele küsimustele nagu rahvas, kes ostab äh, internetist teenuseid ja tooteid ja ka VKE-sid ettevõtetele, kes ostlevad internetis. kas see tõesti on kõige tähtsam küsimus, kas me peaks pigem keskenduma haridusele, rahvatervisele? ja kas meil peaks olema mingeid muid lisaeesmärke? ja teiseks, ähm, alati tuleks lähtuda headest äh, eeskujudest ja siin toodi ka suurepärane näide nüüd selle kohta, kuidas raha tagasi küsida parlamendis ma tahaksin hoolitseda selle eest, et meie poliitilised juhid valitsustes ka näitaksid head eeskuju, kasutades digitaalseid võimalusi. ning viimane küsimus. Te võrdlete ennast eesmärkidega. ja otse loomulikult on hea, kui teil on eesmärgid, aga mul pole üldse mitte mingit aimu sellest, kas tegemist on tõesti äh, ka piisavalt suurte eesmärkidega me ju teame, et mõned nendest ei toimi üldse, nagu see, et me saame riigiasutuste poole pöörduda interneti teel ja täita internetis dokumente. ehk et äh, kas komisjon on mõelnud ka selle peale, et mõrdleks iseennast äh, muu maailmaga, USA, Kagu-Aasia, Hiina, Jaapani ja teistega? aitäh ja järgmisena proua Krostet. Äh, härra esimees, kõigepealt mm, tahaksin õnne soovida härra peadirektorile selle puhul, et ta on väga head tööd teinud digitaalvaldkonnas. ja nüüd on mul üks märkus ka, eh, mis ühtib ehk ka proua Toia märkusega. tahaksin rääkida tõukefondide kasutamisest selleks, et ergutada liikmesriike ja kohalikke omavalitsusi rohkem investeerima, eh, selleks, et ületada eh, digitaallõhe. see on minu arvates prioriteet meie jaoks. Eh, ja tuleb ette näha, et kindel protsent finantsvahendeid, mis läheb just selle digitaallõhe ületamise jaoks küberruum ja eraelu. Äh, meil on VKE-sid, kes on selle teema käsile võtnud ja nüüd äh, küsivad endalt äh, mõistes, et et kodanikel on ikkagi mure ja eriti on probleeme no vanematel ja noortel siiski ei ole muresid, noorte jaoks on kõige tähtsam olla internetis kohal, ehm, olemata sellest, mis toimub. Neid ehm, turvalisus, interneti turvalisus ei, ei või turvalisuse puudumine ei heiduta, kõige tähtsam on küberruumis suhtlemine. aga samas on olemas VKE-d kes on hakanud tegelema just ähm, turvaprobleemidega äh, äh, küberruumis ja nüüd siis küsivad endalt, aga võib-olla me oleme hiljaks jäänud, kas me üldse peame sellega tegelema? Ähm, mõned VKE-d on juba hakanud kahtlema oma tegevuses. kuidas siis nüüd innovaatikat ka selles valdkonnas suurendada Ehm, vastsel korral lihtsalt ülesanded kasvavad meil üle pea ja mida teie arvate just nende põlvkondade erinevusest? aitäh! järgmisena härra Sorinja. aitäh, digitaalne agenda, seal räägitakse väga palju tehnikast ja tehnoloogiast aga mina olen nõus nendega, kes ütlevad, et tegemist on väga tähtsa võimalusega Euroopa Liidu jaoks selleks, et tõesti välja töötada ka majandus ja sotsiaalne agenda meie konkurentsivõime parandamiseks. tegemist on interaktiivse valdkonnaga, mis toimib tõesti ähm, mis puudutab väga paljusid erinevaid valdkondi ja mida oleks vaja kasutada selleks, et äh, tasakaalunihkeid vähendada. kui me nüüd aga lähtume tehnoloogilisest aspektist ainult, siis me kaks korda tõrjume need, kes kasutavad tehnilisi lahendusi, kellel on tehniliste lahendustele kõige parem juurdepääs, saavad topeltkasu sellest projektist. nii et sellepärast, härra peadirektor, kas teid toetatakse ka poliitilisel tasandil selleks, et seda lähenemist edasi viia? ma leian, et äh, me, me peaksime mõtlema ka selle peale, et digitaalne agenda on meie komisjoni pädevusalas, me räägime energiast, teadusuuringutest ja nii edasi, kuid jah, ma tean, et tegemist on tähtsa küsimusega. ehk kas me ei peaks äh, oma institutsioone ka ümber organiseerima selleks, et me saaksime dig-, digitaalset agendat ka selles suunas edasi arendada? aitäh, härra esimees, olen uus liige ja mulle väga meeldis see, mida ütles härra Ansip parlamendi administratsiooni kohta. aga me oleme komisjoniga varem suhelnud ja me teame, et komisjon saab ka seespoolt palju rohkem digitaalse agenda osas ära teha. Robert, mul on sulle ka üks küsimus mille olen esitanud ka TG Sanko esindajale. see puudutab e-tervist. Öeldakse, et digitaalse agenda eesmärgiks oleks ka e-tervise eesmärkide saavutamine. tõesti, ma usun, et see on osa digitaalsest agendast, et võib-olla see on tõesti sõnastamise küsimus. sa ütlesid, et me peaksime tõesti endale suured eesmärgid saavutama mida siis e-tervise puhul tuleks ära teha, mida on võimalik Euroopa Liidu tasandil ära teha? selles osas, mis meil on juba olemas pädevuse valdkonnas, selleks, et me saaksime e-tervise programmi tõesti edasi viia Euroopa Liidus, see on see valdkond, kus me oleme maha jäänud ja me tõesti ei peaks siin rääkima mitte eesmärkidest, vaid sellest, mida me sooviksime saavutada me üritame ju ka kulusid vähendada meditsiinivaldkonnas, aga teiselt poolt siiski ka elud lihtsamaks teha. aitäh, härra Paul! on ta kohal? ei, enam mitte. proua Taari um,. Thank you, Mr President um.... suur aitäh äh,, härra esimees, aitäh direktorile sõnavõtu eest tegemist on väga olulise teemaga ja ähm, tahaksin siin tsiteerida seda ähm, dokumenti, mille te välja jagasite, IKT oskused peaksid kasvama, vahendid peaksid kuueteist miljoni võrra äh, suurenema, kuid äh, kuidas äh, kõiki soovijaid rahuldada, arvestades praegust äh, praegust tööpuudust, eelkõige noorte seas. kuidas te eh, kavatsete lahendada probleeme nendes valdkondades, kus tõesti IKT oskustest puudu jääb? teiseks e-kaubandus, see on nagu lööksõna. aga mida teha tegelikult eh, konkreetselt kohtadel eh, põrkuvad liikmesriikide ettevõtted raskustega kokku, tarbijatel on keeruline oste sooritada internetis. kas te saate tagada selle, et Euroopa kodanikud tõesti saavad osta kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest elektrooniliselt ja ettevõtted saavad igal pool Euroopast ka müüa oma kaupu elektrooniliselt. tänan, järgmiseks proua Speraki suur aitäh, ma olen siin ka väga uus tegija. suur aitäh, härra peadirektor, sõnavõtu eest, mul on üks selline lühike kommentaar, loomulikult meil on vaja digitaalset ühisturgu, aga kas me ei peaks nüüd äh, tõesti aabitsatarkustest äh, alustama? on olemas ka selliseid piirkondi, kes äh, on väga ebasoodsas olukorras, digitaalturg on fragmenteeritud, innovatsioon toimib eelkõige USA-s, uued äh, tooted Euroopa turule tulevad USA-st, kui tõesti USA tahab, et meil oleks äh, digitaalne ühisturg, peaksime mõtlema viiesajale miljonile tarbijale. see on topelt nii palju tarbijaid kui USA-s. ma arvan, et me peame kiirustama, kui me tahame teistele järele jõuda ja kui ja võib-olla mõned suured tegijad peavad loobuma oma soodustustest. suur aitäh, Roberes vist lahkus saalist, võib-olla ta tuleb tagasi mõne hetke pärast, anname seni sõna härra Etšnikile, palun Eh, thank you very much, eh, Mr. suur aitäh, eh, härra peadirektor, et te tulite meie komisjoni ja vastasite meie küsimustele. muidugi pole kahtlust, et Euroopa Liit soovib elektroonilise kaubanduse probleeme lahendada. mina ostsin USA-st, Amazonist tooteid Eh, Hispaania kaudu, mulle tundub, et mingit probleemi ei olnud digitaalkaubanduses. aga nüüd tahtsin küsida midagi keerulisemat. nimelt eh, mikroprotsessorite kohta. tundub, et Euroopa Liit on USA-st maha jäänud just selles valdkonnas. ja detailid, millest ehitada keerulisemaid süsteeme ka tööstuses, neid ei ole. kas komisjonis on sellele mõeldud, kas on mõeldud äh, USA-le äh, või Hiinale järelejõudmisest. seal ehitatakse juba äh, järjest kiiremaid ja kiiremaid protsessoreid ja see on ikkagi arvuti valdkonnas väga tähtis küsimus. suur aitäh, proua Kappel! lugupeetud härra esimees, härra peadirektor, täna rääkisime üldise eelarve arutelu raames ka sellest, et meil on seitsmekümne viie protsendine lünk märk, mis puudutab teadusuuringute rahastamist ja see muidugi ka mõjutab oluliselt digitaalarengu tegevuskava. Te ise ütlesite täna, härra abedirektor, et meil ei ole piisavalt erasektori investeeringuid infrastruktuuri väljaehitamiseks ja minu küsimus on, kas komisjon ja kas teie peadirektoraat võtab ka meetmeid, et leida rohkem investeeringuid infrastruktuuri ja kui te kavatsete seda teha, siis millised need meetmed on? kui ma olen õigesti aru saanud uue komisjoni presidendi tegevuskavast, siis soovitakse ka rohkem keskenduda just erasektori investeeringutele. härra Martin, palun suur aitäh, ma tahaksin lühidalt teha. Äh, tahtsin meie külalise äh, tähelepanu juhtida investeerimispanga suhtumisele projektidesse ähm, mõnikord on tegemist isegi lausa sellise äh, suhtumisega, et, et ei, erainvestoreid ei, ei suudeta kaasata ja selle asemel, et katalüsaatorina toimida, pidurdab Euroopa Investeerimispank Euroopa projektide rahastamist. kas komisjon saaks mõjutada, kui ta Euroopa Investeerimispanka ehm, teha nii, et ta siiski täidaks oma ülesandeid, eriti praeguses majanduskriisi Äh, etapis. suur aitäh. nüüd on äh, küsimuste esitajate loetelu peaaegu lõpuni jõudnud. proua Peres ei ole veel tagasi tulnud. me peame arvestama ka meie külalise ajaga ja nüüd võib-olla annan sõna teile, et te suurepärastele ja detailsetele küsimustele vastaksite. nii ma arvasingi. võib-olla seostaksin härra Martani ja teiste eh, sõnavõtjate küsimusi, sest kõik see siiski tiirleb ümber selle küsimuse, kuidas erinevad osalised protsessis toimivad, meie peadirektoraat, eh, investeerimispank ja siis küsiti, kas midagi on juba teoksil, ma ei saa praegu teile täpselt öelda. ma ei ole veel teile aru andnud suvest saadik, aga nüüd, kui me tõesti härra Martani küsimuse juurde tagasi tuleme, siis EIB e ametnikud meeskonnas töötavad ametnikule kohaselt ja tõesti võib juhtuda, et mõnikord pidurdavad protsesse mõnikord on investeeringute puhul vaja eh, ka riskeerida eh, ja mõned väikeprojektid ei, ei pruugigi EIB eh, e pädevusse jääda. seega ma ei tahaks kogu panka iseloomustada kui pidurdavat elementi komisjoniga suhetes, aga tõesti kui me su-, suudame ähm, mõne aasta, lähi, lähema aasta jooksul nüüd edukaid projekte ellu viia, siis, siis on näha ka, äh, ka väljaspoole, et avaliku sektori raha on võimalik edukalt kasutada ja mina usun küll, et EIB äh, tegeleb praeguste projektidega palju läbipaistvamalt kui varem, äh, see oleks minu vastus. aga härra Heler äh, ja teised küsisid tõukefondide kohta ja reguleeriva raamistiku kohta. Äh, räägiti ka teatud ohtudest. tõukefondi kohta härra proua Toio küsis selle kohta äh, muidugi bürokraatia toimib alati hästi, aga alati võib ka paremini koostööd teha ja nüüd eh, meie kolleegid teistest peadirektoraatidest muide Eh, annavad nõu just regioonidele IKT projektide elluviimiseks, eh, aruka eh, digitaalsüsteemi väljatootmiseks, töötamiseks. meil on erinevaid võimalusi komisjoni peadirektoraatides selles valdkonnas kaasa lüüa, aga kindlasti alati võib midagi paremini teha, see on minu vastus ja ma usun ka, et võimalus midagi muuta on ka nõudlust ja nõudluste ja kasusaajate seas midagi muuta, kui näiteks äh, omavalitsuste juhid nõuavad oma ministeeriumitelt äh, äh, rohkem finantseerimist lairibasse, siis see muudaks mõtlemist ka, ka selle poole pealt, Eh, kust rahastatakse, kus otsustatakse nende IKT projektide üle eh, just tõukefondide kaudu. selle kuu algusest alates teeme teiega koostööd, ECOSOC-iga eh, koostööd meil on kavas äh, raamprogramme välja töötada ja mis me siis veel peaksime tegema, küsis äh, Prodoja, kuidas äh, üksikisikute oskusi parandada. loomulikult haridussüsteemi kaudu me peame oskusi edendama ka ettevõtjate seas ja peame ähm, tegema nii, et äh, ettevõtjad saaksid koha peal abi. mõned liikmesriigid muidugi äh, on paremini toime tulnud kui teised, äh, aga nad saavad teisi aidata. meil on vaja nii kohalikke omavalitsuste meeskondi kui ka liikmesriikide ta-, tasandil meeskondi, kes tõesti arutaksid, kuidas see arukas spetsialiseerumine, digitaalne spetsialiseerumine peaks toimima. kõik see võtab aega, aga me tegeleme sellega ja loodetavasti saavutame ka tulemusi ja nüüd äh, reguleerimine. ühtne telekommunikatsiooniturg muidugi võib lahendus olla, aga äh, aga ka see ei ole äh, meie viimane vastus mm näiteks äh, rändluse küsimuses oleme me juba äh, äh, üht-teist saavutamas uue parlamendiga, aga kindlasti on vaja arutada veel, mida, mida ära teha. komisjon, komisjoni koosseis ka muutub ja, ja teemaga tuleb edasi tegeleda ja nüüd tulemusnäitajate küsimus Äh, mis võiks oluliseks osutuda kahe tuhande kahekümnendal aastal? Äh, kas need näitajad, mida me praegu kasutame, kas need on olulised ka tulevikus? kindlasti võib midagi paremini välja mõelda, kuid äh, üks asi sõltub teisest ja loomulikult me kavatseme ümber hinnata ka digitaalkava, digitaalarengu kava ja vast-, vastavalt sellele, mis on teie ettepanekud, on valmis seda ka kohendama. ja siis äh, küsiti ka, äh, kas me oleme hea eeskuju teistele, muidugi siin võib iseennast kiita äh, kui te vaatate seda meie voldikut, mis me välja jagasime ja vaatate seda, selle peadirektoraadi kohta, kust mina töötan, siis äh, kõik need tegevused, mis meie arvates on olulised Euroopa tasandil, on, on seotud ka äh, kindla ajakavaga, kindlate vahenditega äh, ja selle asemel, et Google'e sõnumeid saata, et tuleb midagi rohkem teha või, või, või vähem või muuta, on kõik, kogu meie informatsioon online eh, internetist saadaval ja meie tegevust on võimalik hinnata. ja muidugi järgmise komisjoni jaoks on, on võimalik ka eh, kogu informatsioon tahvelarvutil eh, kättesaadavaks teha, muidugi kui nad soovivad mingeid raamatuid, eh, piibleid, olgu peale, aga tähtis on just see info kättesaadavus internetis ja nüüd proua Krosteti küsimus, ma ei tea, kas poliitika võimaldab komisjonil äh, ühte või teist asja teha, aga muidugi võib juhtuda ka nii, et minnakse ähm, poole maani ja ja edasi ei mindagi, ei, meie ikkagi äh, seame endale eesmärgid ja nõuame vahendeid. kui teie juba olete eelarve puhul frustreerunud, siis kujutage ette, mis komisjoni peadirektoraadid võivad tunda konsensus tuleb leida, kui me tahame tõesti äh, nii äh, madalal tasandil kui ka kõrgemal tasandil midagi saavutada ja, ja ja suurelt mõeldes tähendab eelkõige suuna seadmist. peame endalt küsima, kas me saame nõuda liikmesriik, äh, vabandust, äh, valitsusasutustelt informatsiooni jagamist teistega äh, interneti kaudu, miks mitte? aga see peab olema seaduses kajastatud. üks asi on meie eesmärgid ja mõtted, teiseks on seadusandlus ja me peame mõtlema ka selle peale, millised on meie investeeringute piirangud. proua Korstet küsis ka, kas mul on mingeid Ähm, või mingi arvamus selle kohta, millised on põlvkondade erinevused suhtumises äh, interneti turvalisusesse. muidugi iga põlvkonnaga suhtumine areneb. Äh, meie vaatame, mis toimub ühiskonnas, püüame sellele vastata, muidugi äh, saame arvestada nelja, viie, kuue aastaga. näete, Facebook plokki, küsimus on üks küsimus, alguses tundus, et, et see ei ole vajalik, nüüd tundub, et on. ja küsimus on siis selles, mida teha inimesega, kes, kes on eelmise aasta biopildid üles pannud internetti, kas ta on diskreetselt käitunud või mitte, mida temaga teha? Pole päris õige, et kõik kõik online intsidendid toimuvad ainult seoses noortega, ei, ähm, igasuguseid rumalaid asju on juhtunud finantsandmetega ja nii edasi. ja kui te arvate, et VKE-dele selles valdkonnas ei ole turgu, siis ma ei nõustu teiega, ilmselt on olemas turg, aga kõik sõltub sellest, mida VKE-d pakuvad, ma ei arva, et noored ei soovi eraelu kaitstust internetis, otse vastupidi aga praegune ähm, eelistus tõesti tundub olevat see, et kõige tähtsam internetis ei ole turvalisus. kui me läheme poodi ja ostame kana, siis me tahame, et see oleks värske, aga internetiga vist päris nii ei ole veel. nüüd äh, minu käest küsiti komisjoni eh, ja innovatsiooni kohta, ma arvan, et praegused volinikud on päris uhked selle üle, mis on innovatsioonipartnerluses ära tehtud, kuidas nüüd digitaaltervise küsimust eh, paremini lahendada. me peaksime koostööd tegema eh, tervishoiuteenuste pakkujatega ja me peame eelkõige mõtlema sellele, et, et tõesti patsientide andmed oleksid kättesaadavad arstidele, ma ei tea, ma kohtusin sõpradega, kes sellega on tegelenud kümme aastat ja kes ütlesid, et kõige suurem takistus oli see, et lihtsalt lihtsalt ei saa saavutada seda, et, et tavaline perearst saaks ekraani peal näidata analüüsi tulemusi patsiendile. kõige lihtsam asi. aga muidugi äh, teadusuuringute jaoks peaks olema äh, saadaval ka anonüümsed terviseandmed. kui minu äh, terviseandmed Cambridge'i teadlaste uurimuste jaoks saavad inimkonda päästa, siis see on väga oluline meid muidugi küsimus on selles, kas, kas kindlustusele lubada eh, või, või tööandjale lubada ligipääsu minu terviseandmetele. kõik see asi ei ole veel päris täpselt läbi mõeldud. paberi peal eh, nõusoleku saamine on väga lihtne, isik esitab taotlused, arst kirjutab alla, aga nüüd eh, tahaksime koguda interneti andmeid selleks, et äh, tulevikus elusid päästa, aga see ei ole veel läbi mõeldud, see on tulevik. ja kui mul on veel kolm minutit aega, siis vastaksin kahele küsimusele. Äh, kolleeg Tali ja Spiraki küsisid sarnaseid küsimusi äh, vigade kohta, ühisturu kohta, viissada miljonit äh, tarbijat ilma ühtse, äh, ühise domineeriva keeleta on keeruline. meil on muidugi mõeldud masintõlkele, ja samas need äh, masintõlkesüsteemid on domineeritud ikkagi äh, domineerivatele maailmakeeltele. Äh, me investeerime praegu innovatsiooni raha tõlkesse ja teine valdkond, kuhu me tahame mm, investeerida, on see, et tarbijate mm, usaldust suurendada me tahaksime teada, kas on võimalik selliseid masinaid ehitada, mis tõesti võimaldavad tarbijal vahet teha internetis, milline teenusepakkuja on hea, milline halb. ja praegused teenusekulud on siiski väga kõrged, samas õiguslik alus tar-, tarbija kaitseks on fragmenteeritud ja see võib lihtsalt näiteks Slovakkia, Poola kliente peletada, kui nad soovivad Belgiast midagi osta. ja edasi arvan ma, et Euroopa tõesti mm, kiibiturul ja, ja protsessorite turul on maha jäänud, aga Mm, fotoonika mm, arvutisüsteemid, ähm, kõigele sellele on mõeldud, me tahaksime palju rohkem siin ära teha, et, et süsteemid oleksid algusest lõpuni äh, siin ehitatud ja veel äh, proua Kappel, ma ei tea, ma ammendan oma vahendid juba oma peadirektoraadistki eh, ja mul tuleb aasta lõpuks sada viiskümmend miljonit puudu. kui ma laenu võtan, siis ma peaksin intressi maksma kahe tuhande viieteistkümnenda aasta mak-, maksekrediiti vähendatakse ja olukord on praegu selline Äh, Euroopa Komisjonis, nii nagu Euroopa monarhidel seitsmeteistkümnendal sajandil. me oleme üsna lähedal pankrotile, kuigi see ei ole päris õige sõna, aga oma kolmekümne viie aasta äh, teenistuse jooksul ei ole ma sellises olukorras olnud. olukord on ebameeldiv ja, ja muutub veelgi ebamugavamaks kahe tuhande viieteistkümnendal aastal suur aitäh, tahaksin nüüd kõigile meenutada, et äh, digitaalagenda jääb meie komisjoni päevakorda jätkuvalt äh, ja on väga tähtsal kohal meie jaoks. suur aitäh teile, äh, aitäh, et tulite, et vastasite suurepäraste küsimustele, ma arvan, et me peame lausa aplodeerima oma külalisele, mõlemale külalisele. aitäh! Thank you very much. Thank you. Well, we go to the uh, last point of our agenda. Lähme siis meie tänase päevakorra viimase punkti juurde ja siis saame oma koosoleku lõpetada. nimelt ÜRO kliimamuutuste konverents kaks tuhat neliteist COP kakskümmend, mis toimub Liimas, Peruus. ja arutame resolutsiooni projekti. nagu te väga hästi peaksite teadma, head sõbrad, me oleme päris mures, te lahkute ruumist, see on muidugi teie võimalus, te võite seda teha. aga oleks muidugi tore, kallid sõbrad, kui me saaksime siiski jätkata oma koosolekut. kui te aga kõik omavahel arutate, siis on väga raske midagi kuulda. niisiis, nagu te teate, eh, siis ITRE Henvi delegatsioon osaleb ÜRO kliimakonverentsil COP kakskümmend Liimas. ja läbirääkimiste vooru ettevalmistamise osana valmistame me ette resolutsiooni projekti Euroopa Parlamendis. mulle esitati palve, et ma valmistaksin midagi ette kogu ITRE komisjoni nimel resolu-, resolutsiooni projekti jaoks see resolutsiooni projekt on ENVI komisjoni ülesanne, kuid meie poolt esitame samuti mõned kommentaarid. on selge, et kliimamuutustega võitlemise aluseks on ühine lähenemine ja ühine ülemaailmne tegevus. me teame, et Euroopa soovib siin mängida juhtrolli, kuid kõik riigid peavad andma oma panuse, et vähendada heitmeid see on meie lähenemine sellele ülemaailmsele probleemile ja ohule, sest tegemist on tõesti ülemaailmse probleemiga, see ei ole ainult kohalik probleem. näiteks happevihmad on selline tüüpiline kohalik probleem. üldiselt on see kliimamuutustega tegelemine ka suureks võimaluseks äh, et äh, suurendada majanduskasvu ja luua uusi töökohti Euroopas. kuid loomulikult ei tohi me siin keskenduda ainult Euroopa Liidule, vaid me peame lähtuma kogu planeedi huvidest. nüüd see projekt koosneb kolmest peatükist, esiteks äh, tööstus ja konkurentsivõime, teiseks teadusuuringud ja innovatsioon ning kolmandaks energiapoliitika. esimene osa või esimene peatükk ehk tööstus ja konkurentsivõime selle kohta saab öelda, et tehnoloogilised edusamme, edusammud on äärmiselt olulised. ja meie meelest peaksid turud ja seda seisukohta on ka selgitatud meie kommentaarides, et turud peaksid olema õiglased, et keskkonnasõbralikud tehnoloogiad saaksid levida ja et äh, vältida ka süsinikuleket. samuti tuleb vältida kõlvatud konkurentsi. edasi teadusuuringud ja innovatsioon. Euroopa muidugi soovib olla juhtrollis, võib-olla üheskoos ühend-, ähm, Ameerika Ühendriikide ja Jaapaniga. see on meie jaoks väga oluline ja meil on vaja rahvusvahelisi partnereid, kellega teha koostööd. edasi energiapoliitika, see on ehk kõige olulisem aspekt tuleb kutsuda üles rahvusvaheliselt vähendama kulude ülekandmist ühiskonnale ja vähendada CO2 heitmeid. samuti tuleb tegeleda sellega, et energiasäästuga ja energiatõhususega ei tegeleta piisavalt rahvusvaheliselt. nii et energiatõhusus on ehk kõige olulisem teema rahvusvahelisel tasandil. Need on kõige olulisemad aspektid minu ettevalmistatud tekstis ja nagu juba ütlesin, see on siis lisaks äh, või kommentaariks sellele resolutsiooni projektile, mille valmistab ette ENVI komisjon. nüüd siin on kohal ka mõned kolleegid, variraportöörid sotsiaaldemokraatide poolt, proua Van Bremt ja palun, kui saaksite esitada oma kommentaarid. aitäh, härra esimees kõigepealt mõned üldisemad laadi märkused, enne kui tulen teie muudatusettepanekute juurde muidugi võimalikult lühidalt. aga esmalt tahan öelda, et COP konverents Liimas, mis toimub detsembris, on väga oluline. tegemist on väga olulise, väga keeruka ja ambitsioonika teemaga ja see on oluline äh, kõigile äh, riikidele, mitte ainult Euroopale, vaid ka Ameerika Ühendriikidele, Jaapanile, Venemaale, sest äh, meil on vaja luua alus, millest lähtudes me saaksime hiljem Pariisis olla edukad. on meil küsimused, mille suhtes ma olen murelik, näiteks äh, detsembris korraldab Ban Ki-moon ka kliimakonverentsi, sinna on kutsutud kõik riigid kuid me teame juba praegu, et vaid mõnede üksikute Euroopa Liidu liikmesriikide peaministritel on plaanis sinna minna. ja see juba näitab, millise, millist tähtsust omistavad sellele väga olulisele üritusele peaministrid. tegemist on aga teemaga, mis on Euroopa Liidule äärmiselt oluline, see tuleb ka välja ühest teie muudatusettepanekust kuid mulle valmistab väga suurt muret, et Euroopal ei ole endiselt ähm, Euroopa ei ole endiselt andnud omapoolset lubadust eesmärkide täitmiseks, selle üle arutatakse palju, aga sellist eh, eesmärki ei ole seatud. veebruaris eh, tuli välja väga oluline resolutsioon parlamendilt, kus on öeldud, et me tahame, me neljakümne protsendi võrra vähendada kes-, ehm, kasvuhoonegaase, nelikümne protsendi võrra parandada energiatõhusust ja kolmekümne protsendi võrra suurendada ehm, taastuvenergia osakaalu kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, nii et see on väg-, need on väga olulised eesmärgid, ma arvan, et me peaksime ka resolutsiooni need sisse panema. me peaksime muidugi oma komisjonis jääma oma pädevuste juurde, kuid see on meie üldine seisukoht meie fraktsiooni poolt. üldiselt, mis puudutab teie muudatusettepanekuid, siis saame neid toetada, need lähevad õiges suunas need on kooskõlas nende kokkulepetega, mis me sõlmisime eelmises ITRE komisjoni koosseisus ja ma eriti ka rõhutaksin just muudatusettepanekuid neliteist ja viisteist, need saadavad väga tugeva sõnumi. siin on mõned äh, probleemid, mitte küll palju, aga ma siiski muudaksin näiteks muudatusettepanekuid üks, viis ja kuus, arvan, et siin on vaja veidi selgemalt sõnastada aga üldiselt saan toetada teie muudatusettepanekuid äh, ja arvan, et mõndasid teemasid peaks lihtsalt veelgi rohkem rõhutama, aitäh! suur tänu, järgmine variraportöör härra Fedele. Alde nimel, palun! suur tänu, lühidalt saan öelda, et tegemist on heade muudatusettepanekutega, ma arvan, et me peaksime veelgi rohkem rõhutama, et me peame tegema veel tugevat tööd, et edendada majanduskasvu ja et vähendada CO2 heitmeid. Rootsi on seda juba teinud viimased kakskümmend aastat, meie majanduskasv on sellegipoolest jätkunud, nii et CO2 heitmete vähendamine on igal juhul võimalik on veel mõned küsimused, mille juurde hiljem tulen tagasi. on väga hea, et siin on ka äh, toodud välja ka Hiina ja Ameerika Ühendriikide roll. ma arvan, et on oluline see välja tuua, milliseid samme võiksid USA ja Hiina võtta, et vähendada CO2 heitmeid. Need oleksid siis esialgsed kommentaarid minu poolt, aitäh. suur tänu, härra Roger Helmer samuti variraportöörina. suur tänu, härra esimees räägin EFT fraktsiooni nimel, kuid pean tunnistama, et meie fraktsiooni sees on erimeelsusi, mis seda küsimust puudutab. kuid arvan, et oleme ühel meelel selle suhtes, et me oleme mures töökohtade pärast, me oleme mures majanduskasvu ja investeeringute pärast, samuti ka konkurentsivõime pärast juba pikemat aega on Euroopa Liit püüdnud võtta juhtrolli neis küsimustes, me oleme öelnud, et meie oleme esirinnas ja ülejäänud järgnevad, kuid probleemiks on see, et väga vähesed riigid tegelikult järgnevad meile ja on ähm, ka mitmeid riike, nagu näiteks Austraalia, kes on muutmas oma seisukohti ja enam sugugi ei soovi meile järgneda. selle tagajärjeks on see, et me oleme tohutult äh, kahju tekitanud Euroopa tööstuse konkurentsivõimele Antonio Tajani äh, lahkuv äh, konkurentsivõime volinik äh, on öelnud, et me, et me oleme, et ener-, see, mis energiahindadega toimub, on täiesti kohutav ja temaga tuleb nõustuda. Hiinas ehitatakse söe, kivisöel töötavaid energiatootmisjaamu, samuti ka Saksamaa ehitab neid ja üks hiljutine Princetoni ülikooli uuring on näidanud, et et on ette näha CO2 heitmete suurenemist nelja protsendi võrra aastas lähitulevikus, nii et ilmselt meie eesmärke me ei suuda saavutada. mida me praegu teeme, on see, et me ajame Euroopast välja töökohad, investeeringud, ettevõtted. ja tihtipeale me peletame need sellistesse riikidesse, kus keskkonnastandardid on madalamad. nii et tagajärg on see, et me kaotame töökohad, me kaotame ettevõtteid siin Euroopa Liidus ja samal ajal tõusevad heitmed nii et äh, kolleegid, tegemist on sellise olukorraga, millest kaotavad kõik. nüüd äh, härra esimees, tulles tagasi teie resolutsiooni projekti juurde, kõik need äh, eesmärgid, mis te olete seadnud, on muidugi vägagi soovitavad, me muidugi peaksime energiasäästu suurendama, me peaksime ka teised äh, riigid samale teele viima, aga meie kogemus näitab, et see ei toimi. meie kogemus sellistelt kliimakonverentsidelt on, et need kukuvad läbi, sest Euroopa Liit soovib võtta juhtrolli, kuid teised riigid ei ole valmis enamaks kui lihtsalt tühjadeks sõnadeks ma palun, et me paneksime meie soovitustesse vähemalt sellise klausli, kus oleks öeldud, et me ei peaks Euroopa Liiduna jooksma nii kaugele eest ära teistelt äh, riikidelt, et me ähm, teeme kahju oma konkurentsivõimele ja oma ettevõtetele. aitäh! suur tänu, meil ei ole rohkem variraportööre siin, kas äh, mõni teine komisjoni liige sooviks ehk sõna võtta? tundub, et ei. paluksin nüüd Euroopa Komisjoni esindajale Artur Rummimetskäril, kliimapea äh, direktoraadi esindajal oma kommentaarid lisada. palun, teil on sõna. suur tänu, härra Puusek, et andsite mulle sõna, võimaluse mõne sõnaga oma seisukohta tutvustada. ütlesite sissejuhatuseks, et COP kakskümmend Liimas on väga oluline etapp teel Pariisi konverentsile. ma usun, et Pariisis loodab Euroopa Liit näha seda, et suudetakse sõlmida uus kokkulepe kõigi põhiliste osapoolte vahel ja ma arvan, et kui me vaatame praegust poliitilist olukorda, mis puudutab just kliimamuutusi, siis meie meelest on põhjust optimismiks. sest Ameerika Ühendriigid praegu Obama juhtimise all võtab kliimamuutusi oluliselt äh, ja tõsiselt ja püüab võtta meetmeid, mis on pretsedenditud Ameerika Ühendriikides ja me näeme muutusi ka Hiinas. Hiina praegu katsetab heitmetega kauplemise süsteemiga. Neil on plaanis veel enne kahe tuhande kahekümnendat aastat muuta see süsteem riigiüleseks. nii et ma usun, et on küll selliseid riike, mis järgivad Euroopa Liidu eeskuju. juunis kui toimus ministrite rahvusvaheline kohtumine, siis me suutsime ka veenda neid, et on võimalik üheaegne majanduskasv ja samas süsiniku jalajälje vähendamine. minevikus on Euroopa Liidule pidevalt äh, esitatud argumenti, et on võimalik võidelda kas vaesuse või kliimamuutustega, kuid ma usun, et nüüd on ka rahvusvahelisel tasandil mõistetud, et nii see ei ole. on oluline ka mitte unustada, uusi teadusuuringute tulemusi, mis puudutab kliimamuutuste tõelist mõju ja see mõju ei peatu riigipiiride ees ja ei piirdu ka ainult teatud majandussektoritega, vaid on väga palju sektoreid, mida kliimamuutused mõjutavad. rahvusvaheline kliimamuutuste paneel, mis praegu arutleb oma uute tulemuste üle, mis peaks enne Liima konverentsi välja tulema, on selgelt välja öelnud, et kui me ei sõlmi Pariisis toimivat kokkulepet, see tähendab, et selles peavad osalema kõik suuremad majandused üle maailma. kui me seda ei tee, siis juba selle sajandi lõpuks on keskmise temperatuuri tõus kogu planeedil pluss kaks koma viis kuni pluss neli koma viis kraadi. ja see on tõesti vägagi oluline temperatuuri tõus ning see tähendab, et on väga oluline tulla välja tugeva sõnastusega järeldustega, mis puudutavad ka majanduskasvu ja töökohti süsinikuheitmeid ja sealt tuleb ka selgelt välja öelda, et kõik riigid üle maailma, mitte ainult Euroopa Liit, peavad võitlema kliimamuutuste mõjuga. aitäh! suur tänu teile! ma loodan, et ähm, saame teha head koostööd komisjoniga, raportööridega, et koostada tekst, mis väljendab selgelt meie komisjoni prioriteete ning seejärel saadame oma teksti ENVI komisjoni kolleegidele. nüüd mõned äh, sõnad esialgsete ähm, tähtaegade kohta. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viies september, reede, selle nädala reede siis, nelja päeva pärast ja keskpäev. ITRE hääletus esmaspäeval, seitsme, seitsmeteist, seitsmendal oktoobril nii et umbes kuu aja pärast hääletus ENVis viiendal novembril ehk siis kuu hiljem ja hääletus täiskogul on siis novembris Strasbourgis. suur tänu, me oleme kenasti oma ajakava sisse jäänud, kell on täpselt kuus, nii kaua me plaanisimegi koos istuda, kuid palun ärge unustage homme kell kümme hääletus, väga oluline, selles samas ruumis. kell üheksa 9 alustame oma päevakorraga ja me ei kavatse viivitada rohkem kui kümme-viisteist minutit. me alustame kell üheksa. suur tänu ja kohtume taas homme